Good afternoon, colleagues and tere pärastlõunat, head kolleegid, tere tulemast tagasi libe komisjoni, head uut aastat kõigil, loodetavasti oli lõõgastav puhkus ja kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis päevakord on ka sellega kinnitatud. täna ei ole meil taani, horvaadi ja kaeli keelde tõlget ja kinnitame viienda oktoobri koosoleku protokolli, kui selle vastu kellelgi midagi ei ole, siis see on kinnitatud. head kolleegid, täna alustame päevapunktist neli, mis oli siis libekomisjoni lähetus Tunisesse, Tuneesiasse kaheksateistkümnendal kuni kahekümne esimesel septembril kaks tuhat seitseteist ja meil on ka äh, kolleegid siin kaasa arvatud suursaadik, libe delegatsioon, äh, libe delegatsioon oli, oli ja lähetus oli oluline, selle eesmärgiks oli paremini mõista, kuidas kulgeb koostöö Euroopa Liidu ja Tuneesia vahel, mõista suhteid ka Liibüaga oli, oli terve rida sidusrühmade esindajaid ja samuti ÜRO esindajaid, Itaalia ja Liibüa rannavalve, kodanikuühiskonna organisatsioone. tänane arutelu tugineb raporti projektil, millesse siis kõik delegatsiooni liikmed äh, võivad kirjalikult kommentaare esitada või ka täna saate kommentaare teha delegatsiooni juhina lisaksin omalt poolt äh, tänusõnad äh, Tuneesia ametivõimudele ja suursaadikule, kes, kes äh, valmistas seda lähetust ette. eriti tähtis oli mõista, millised on suhted Tuneesia ja Liibüa vahel. meil on väga hea ligipääs Äh, inimestele, keda puudutab see rändeolukord. ja tahaksin nüüd delegatsiooni liikmete poole pöörduda, kas te sooviksite öelda paar sõna? If no one wishes to, then um, so Mari-Kristin, you were active. Mari-Kristin, sina olid aktiivne delegatsiooni liige, võib-olla võtaksid kõigepealt sõna Mari-Kristin Bergia. suur tänu, härra esimees ma ei hakka üle kordama äh, seda, mis raportis juba kirjas on, aga rõhutaksin paari punkti, mis äh, selle lähetuse jooksul minu arvates olid väga tähtsad. esiteks, see visiit, äh, selle eesmärgiks oli eelkõige olukord Liibüas, sest alguses pidimegi minema Liibüasse, aga see ei olnud võimalik turvakaalutlustel ja seepärast äh, meie kartused äh, seoses olukorraga Liibüas äh, leidsid pigem kinnitust. see, mis olukord täpselt seal valitseb, rändajate olukord, inimõiguste olukord üldisemalt, selles laastatud riigis me saime kinnitust, et Liibüa valitsus, ametlik valitsus tegelikult omab kontrolli ainult väikese territooriumi osa üle ja kui toimusidki meil kohtumised Liibüa rannavalvega Tuneesias, siis sealgi saime kinnitust, et Liibüa rannavalve tegelikult ainult, äh, omab kontrolli ainult väikese osa ranniku üle. olukord äh, ei ole kui, kuivõrd ka paranenud sugugi. jätkuvalt äh, saame teateid olukorra kohta, isegi kui meie valitsused on teatud rea meetmeid võtnud. paraku need on kõik suunatud ühele eesmärgile, saada inimesed äh, Nigerisse tagasi, ohuks on Nigeri põhjaosa destabiliseerimine, selle asemel, et võtta meetmeid selleks, et öö, äh, suur osa nendest inimestest, kes on jõudnud äh, Liibüasse jõuaksid ka tõesti Euroopa Liidu territooriumile. vastupidi, saadetakse laevad Liibüasse tagasi ning projekt äh, Liibüas luua keskus selleks, et äh, pisut leevendada või kergendada Itaalia keskuse tööd. see on endiselt äh, projekt, mis on õhus ja võib, võib tunda muret, et kui kui taotlused jõuavad, äh, ei jõua enam otse Euroopasse ja liidust saab õigusvaakum täielikult. oleme kuulnud äh, meetmete kohta, mida on võimalik võtta nende inimeste suhtes, kes rikuvad sisserändajate õigusi Liibüas, rahvusvahelised organisatsioonid, kellega kohtusime, nad ütlesid kõik, et puudub kohtusüsteem Liibüas. et ja polegi äh, võimalik kaebusi esitada nende suhtes, kes äh, neid vägivallategusid toime panevad rändajate suhtes ja puuduvad vahendid äh, õigusreeglite kohaselt äh, seda asja, mis meie jaoks tunduksid elementaarsed, neid asju lahendada, nii et on vastuolu kohaliku olukorra ning nende sõnade vahel, mida me kuuleme siin ja mida me oleme jälle kuulnud detsembrikuus Need ei ole omavahel vastavuses, seepärast äh, on väga tähtis edasi töötada meie komisjonis ja mis puudutab Tuneesiat, sest äh, olime ju Tuneesias ja sellepärast äh, tegime ka kokkuvõtteid rändajate olukorrast Tuneesias. ma arvan, peamine on siingi Euroopa poliitika, Tuneesia on muutumas vähehaaval emigratsiooniriigist immigratsiooniriigiks. see on äh, olukord, mille, mille suhtes Tuneesi ajalooliselt ei ole valmis olnud. nii et me oleme valmis teda abistama. ja kui me nüüd Tuneesia paneme musta nimekirja rahapesu või terrorismi toetuse osas, see ei tundu mulle olema parim võimalus, parim signaal, mida Euroopa Liit võiks saata sellises raskes olukorras, kus ta täna viibib. on kaks äh, aspekti Tuneesia olukorra osas, mis, äh, mis minu jaoks tundusid väga olulised. esiteks, Tuneesia peab oma õigusloomelist äh, süsteemi kohandama, on esitatud parlamendile mitmeid seaduseelnõusid ja nende üle peame arutama Tuneesia kolleegidega selleks, et need võet-, need õigusaktid võetaks vastu ja rakendataks selleks, et Tuneesia territooriumil viibivad sisserändajad omaksid õigusi ja teiseks kohtusime ka sisserändajatega, nemad ütlesid, et äh, nemad on keerukas olukorras, sest äh, nad peavad maksma suuri trahve, sellepärast et nad on ebaseaduslikult äh, Tuneesia territooriumil ja väga sageli Äh, takistatakse neid koduriiki tagasi pöördumast, kui nad neid trahve ära ei maksa. nii et siin on ka teatud vastuolu äh, sõnade ja tõsielu vahel, nii et Tuneesia peab oma õigusaktid läbi vaatama. ja mis äh, puudutab tuneeslasi ja neid, kes sooviksid välja rännata Euroopa Liitu ma arvan, et me peame kindlasti jätkuvalt toetuma, toetama liikuvuskokkulepet Euroopa Liidu ja Tuneesia vahel ja kui ma olen õigesti aru saanud, siis läbirääkimised, mis pidid algama, on hetkel surnud punktis, Euroopa Liit on keeldunud sellest, et see leping toimuks üldises äh, raamistikus, mis puudutab Aleka lepingut. ja mina tahaksin rõhutada seda, et äh, siin on küll, on tagasivõtmise aspekt, sellega ma nõus ei ole, aga tähtis on ka see, et siin on viisavabaduse aspekt. minu arvates see ei ole väga, väga avatud sellele, mida sooviksid näha tuneeslased. siin võiks olla ka vastastikune diplomite tunnustamise aspekt, mis on väga tähtis Magrebi riikide jaoks üldiselt ja Tuneesia jaoks konkreetsemalt. nii palju minu poolt, härra esimees, nendes aspektides, mis mulle tundusid tähtsad selle lähetuse kontekstis. Thank you, Mary-Christine, it's very comprehensive suur aitäh teile äh, selle suurepärase ülevaate eest ja järgmisena Rahvapartei äh, delegatsiooni liige suur aitäh. ma räägin lühidalt oma emakeeles, palun pange kõrvaklapid pähe. lugupeetud äh, tunnised külalised, mul on hea meel teil siin täna tervitada. arvan, et on väga tähtis arutada koo-, üheskoos seda äh, hirmuäratavat olukorda pagulastega, mis puudutab äh, nii teid kui meid kõiki äh, ja mis puudutab eriti Tuneesiat, tahaksin teie tähelepanu pöörata ühele faktile, mis minul muret tekitas kogu meie visiidi vältel. loomulikult me loomulikult arutasime Tumees, Tuneesia küsimust kui sellist, aga vaatasime ka üle piiri Liibüa poole ja selle poole, mis seal toimus. ning pärast Tuneesiat on Liibüa küsimus üks olulisemaid. ma tahaksin keskenduda ühele kohtumistest äh, ajakirjanikega ma arvan, et vist meie koordinaator eh, Mark Mikkelon, ma loodan, et hääldan ta nime õigesti, see kohtumine oli väga huvitav, sest tema, sest eh, see ajakirjanik on inimene, kes eh, on Liibüas teinud, tegutsenud üle aasta või kahe, keskendudes eelkõige just inimkaubandusküsimustele, miks ma sellest räägin, sellepärast et äh, Liibüas töötavad kümned ajakirjanikud, kes seal töötavad, elavad ja seavad oma elu ohtu, et meid teavitada sellest, mis seal toimub. samas aga Euroopa Liit ei ole avanud oma saatkonda või esindust Tripolis, vaid äh, ainult Tunises võib-olla sealsed äh, ametnikud aeg-ajalt külastavad mõneks tunniks äh, Tripolit, äh, tulevad lennukiga ja siis lähevad jälle ära. kuidas peaksid nad sellise keerulise olukorraga toime tulema, kui nad ei suuda isegi minimaalset julgust üles näidata, nagu seda teevad need ajakirjanikud. aga et mitte liialt pessimistlikuks jääda, äh, sooviksin pöörata tähelepanu veel ühele kohtumisele. ja see oli kindral äh, Massuudiga, kolonel Massuudiga toimuv kohtumine. tema on rahvusvahelise Liibüa rannavalve ülem ja tema minu jaoks esindas äh, nagu äh, later, mis viis meid äh, konstruktiivsete läbirääkimiste suunas, mida pidada Liibüas, aga selleks peame me olema julged, lugupeetud daamid äh, ja härrad, lugupeetud Euroopa Liidu diplomaadid. kolonel Massoudi äh, sõnavõtt näitas, et lahendus on olemas koostöö tegemiseks, sest Euroopa Liit annab äh, raha äh, ning äh, koolitab vägesid äh,, neid hurmavaid noormehi äh, Liibüa rannavalves koostöö on võimalik, kuid ilma julguseta, ilma isikliku julguseta see probleem lahendada, arvan, et äh, on meie tee pikk ja raske. suur aitäh. kui keegi teine sõna ei soovi, siis tahaksin avaldada tänu Tuneesia valitsust. tean, et kõik delegatsiooni liikmed, ka mina ise olime, meile avaldas sügavat muljet see, kui suurepärane organisatsioon oli, vaid ka see, kuidas meile võimaldati pagulastele ligipääsu Tuneesias saime nende eh, tegelikust olukorrast tõelise ülevaate ning eh, me külastasime Tuneesiat, aga saime informatsiooni ka Liibüa olukorra kohta, see on väga erakorraline kombinatsioon ning see aitab meil edasi tegutseda mõlema teemaga ning arvan, et Mari-Kristiini ülevaade oli väga põhjalik. ning äh, arvan, et raport räägib juba enese eest, aga äh, see on hea kokkuvõte meie tegevusest, nii et suur aitäh kolleegidele, kes äh, selles äh, delegatsioonis osalesid ja sõna võtsid. muus küsimuses, kui Tuneesia delegatsioonist sõna ei soovi ah,, Tuneesia saadik soovib lühidalt sõna võtta. lühidalt, palun. suur aitäh teile Äh, teile, härra esimees. minu jaoks on suur au siia tulla. ma väga tihti äh, külastan libekomisjoni koosolekuid ja mul oli suur au tuua kaasa kaks riigisekretäri välisasjades ja ka väliskaubanduses, kes tula, tulid siia, et tihendada suhteid Euroopa Liidu ja Tuneesia vahel. minust sõber proua Vergian rääkis teemal, millest ma täna poleks soovinud rääkida, kuid õnnetuseks on Tuneesias kolmekordsed raskused, kõigepealt meie lõunanaabrid. Te rääkisite praktiliselt rohkem äh, äh Liibüast kui Tuneesiast detsembris äh, pandi meid musta nimekirja äh, kui maksuparadiis. paradiis on ta tõepoolest, aga mitte maksuparadiis. ja kavatseme seda tõestada, meil on selleks vastavad arg argumendid olemas ning äh, paar päeva tagasi pandi meid nimekirja, mis meid väga kurvastab, kus äh, väideti, et meid, meid Tuneesias val-, pestakse raha, et finantseerida terrorismi, see meid šokeerivad kahju, et äh, see uus, uus nähtus Tuneesia jaoks, terrorism, meid endiselt kummitab. meil ei ole olnud relvakauba hangeldamist, meil ei ole olnud narkokauplust, meil ei ole olnud äh, rahapesuseni. olukord on äh, halvemaks muutunud. ja peame sellega nüüd tegelema, kuid panna Tuneesia sellisesse nimekirja on jahmatav meie jaoks ja me sooviksime et meile antakse aega selgitada eh, olukorda ja tõestada, et oleme õigel teel, teeme jõupingutusi. teate, et Tuneesia saadikutel ei ole ka kabinette, büroosid, meil ei ole ka assistente, neil on meetrikõrgune, eh, kõrguse dokumentide hunnikud, et eh, kõik läbi töötada on vaja aega, et olukorda selgitada, argumenteerida seda me sooviks ja ka teilt paluks. ja mis puudutab äh, musta nimekirja, siis äh, on meil lootust. õnnetuseks rahandusministri kiri äh, jõudis hilinemisega kohale, seda pole õigeaegselt läbi, seda ei loetud õigeaegselt läbi, seega kanti meid musta nimekirja, see meid jahmatas, sest on äh, riike, mis on kogu maailmas teada kui maksuparadiisid, selles nimekirjas neid ei ole, aga Tuneesia, kellel on olemas äh, kellel on olemas seadused seitsmekümne teisest aastat, ähm, et äh, toetada välisinvesteeringuid Tuneesiasse. Mm, äh, see on ainus võimalus ja see seadus on olemas juba üle neljakümne aasta ning te teate, et meil on neid investeeringuid vaja, võttes arvesse, et meil on kõrge töötustase juba kaua aega ning äh, viisteist protsenti, eriti noorte hulgas, on palju töötuid ja eelkõige kõrg, äh, kõrgharidusega noorte seas kuussada viiskümmend tuhat on äh, to-, noori töötuid ja üle poole neist on ülikooli diplom ja mul on pilk, silme ees pilt äh, vanast mehest, kes näitas äh, tee ääres oma nelja lapse ülikooli diplomeid, kõik need neli last on töötud. ning äh, selline on praegu olukord Tuneesias ja sellega seoses ütlesin ma alguses, et meil on kolmekordsed probleemid, naabrus, rahapesu probleem Eh, ja terrorismi finantseerimine, mis, eh, kes võib öelda, et meie eh, rahastame terrorismi, me võitleme, meil on sõda terrorismiga ja nüüd need kantakse veel ka maksuparadiiside nimekirja, see on tõesti arusaamatu. Euroopa Liit on Tuneesia osas julgustav, eriti Euroopa Parlament. ja samas pannakse meid sellisesse nimekirja. ja meie indeks näiteks on mitmekordselt langenud viimastel aastatel ja selline nimekiri veelgi halvendab meie olukorda ja see mm, pidurdab ka meie majanduskasvu, see tähendab, et ei tule ka uusi töökohti ja ei teki ka rikkust juurde ja annan nüüd sõna riigisekretärile, palun suur aitäh, härra esimees, ma ei. seda, see päevakorrapunkt ei pidanud väga kaua kestma. palun rääkige, katsuge mi-, minutiga ära rääkida, ma usun, et ma tean, mida te öelda soovite, nii et üks minut. härra esimees ma tahtsin tervitada teie komisjoni, mul oli au teid vastu võtta Tuneesias ja mul oli hea meel näha, et te hindasite teie, eh, meiepoolset tegevust ja eh, visiidi ettevalmistust eh, ja esmast ligipääsu infole kuid kuna ma olen e, Vabaduste komisjonis, sooviksin ma öelda, et äh, Tuunias esit-, Tuneesias esitatakse üles, äh, ehitatakse üles uust, äh, uut tüüpi riigi ja me sooviksime tervitada Euroopat, Euroopa mudelit ja ja sooviksime luua sellise vabaduste piirkonna, sest meie jaoks on see väga oluline. soovime tihendada ja tugevdada meie sidemeid Euroopa Liiduga eelkõige ja seda kõikidest valdkondadest ning äh, ja meie väliskaubanduse minister, äh, kes tegeleb äh, lepingute küsimustega, oleme kõik selleks siin, et olukorda selgitada ja sellega seoses me sooviksime, et Tuneesiale pühendataks piisavalt aega, et mõistetakse, et meil on äh, valitsev demokraatia, mida tasapisi üles ehitatakse. jah, sest vastasel korral Tuneesiat karistatakse ilmaasjata. suur aitäh teile ja võimalus, suur aitäh võimaluse eest sõna võtta. For... aitäh teile mõlemale tahaksin nüüd otse pöörduda äh, suursaadiku poole, proua Veržia rääkis sellest esimesena, see puudutas viiendat äh, rahapesuvastast direktiivi ja tal on õigus seda küsimust tõstatada, sellepärast et äh, jõulupuhkuse ajal siin oli meil äh, kontakt saatkonnaga sellepärast, et Tuneesia oli nimekirjas äh, seoses selle direktiiviga me mõistame seda paradoksi või seda muret, mis on olemas ja ma arvan, et proua Veržia rääkis sellest väga hästi ja tahaksin kolleegidele selgitada, mida me tegime. see, me lihtsalt tegime seda, et see direktiiv ei puuduta äh, mitte ainult meie komisjoni, vaid äh, ka mm, rahanduse, äh, majanduse äh, komisjoni ja mul on väga hea meel öelda, et mõlema komisjoni esimehed pikendasid äh, läb-, tähtaega läbirääkimisteks, mis puudutavad seda, et Tuneesia on selles nimekirjas, nii et äh, ma tänan seda, koordinaatoreid selle eest, et nad nii kiiresti reageerisid. see on väga praktiline vastus meie delegatsiooni poolt, me külastasime Tuneesiat, me mõistame seda rändesurvet, seda survet, mida Tuneesiale avaldatakse väga erineval moel ja meil on vaja partnerlust, nii et me oleme teadlikud nendest probleemidest, tegutsesime nii kiiresti kui võimalik ja me hindame koostööd. aga nüüd peame minema järgmise sammu juurde, kasutama seda aega ära teie toetamiseks, nii et me oleme tihedas kontaktis teiega, vaatame, kas saame teha edusamme ja teie panus täna kindlasti äh, andis ka äh, meile täiendavaid teadmisi, et ja äh, kolleegid kindlasti annavad aru meie komisjonile sellest, kuidas edasi läheb. tahtsin seda selgitada kolleegidele, kes ei ole kursis selle mm, aspektiga, mis puudutab seda rahapesuvastase direktiivi nimekirja. aitäh, lugupeetud suursaadik, lugupeetud kolleegid, saame edasi liikuda nüüd, aitäh! So colleagues, we now move lugupeetud kolleegid, vabandust, ütleb esimees. kas soovite rääkida Tuneesiast? ei, tahan rääkida menetlusest, enne kui ma läheme edasi ma saan, ma mõistan, et äh, kui tegemist on nii olulise küsimusega, ütleb proua Metsala, on väga kahju, kui inimesi siin ei ole kohal ja praegu toimuvad arutelud äh, ka terrorismikomisjoni osas, nii et tahaksin selle komisjoni sekretariaadile ja teiste komisjonide sekretariaadile öelda, et nad üritaks saavutada seda, et eriti kui, eriti esmaspäeva pärastlõunal, kui väga vähe kolleege nagunii kohal on, ei tohiks äh, olla sellist asja, et koos, olulised koosolekud toimuvad samal ajal aitäh, äh, sekretäriaadid üritavad seda saavutada. kahjuks äh, üks probleemidest, äh, mis on seotud sellega, et meil on erikomisjon suhteliselt sarnase valdkonna, sarnaste teemadega, see tähendab seda, paratamatult seda, et et äh, need koosolekud toimuvad äh, samal ajal, et ma olen ka terrorismi erikomisjoni liige ja nii see asi hakkab toimima. sekretäriaadid teevad kõik, mis võimalik, aga kahjuks meil on väga palju probleeme. me üritame aktiivselt neid probleeme lahendada, aga ma ei anna väga palju lootust, et äh, sellega õnnestub varsti hakkama saada, aga teeme kõik, mis võimalik selleks, et vältida samaaegset, samaaegseid koosolekuid, aga lihtne see olema ei saa ja see ei ole ainus põhjus, miks liikmeid vähe kohal on komisjoni koosolekutel. aga teeme kõik, mis võimalik ja lähme nüüd edasi järg-, viienda päevakorrapunktiga. lugupeetud kolleegid, jõuame, jõuame viienda päevakorrapunktini see on oluline arvamuste vahetus, mida me soovisime pidada Äh, äh, seoses komisjoni panusega Euroopa Liidu äh, liidrite temaatilisse arutellu rändepoliitika välis- ja sisemõõtme tuleviku üle seitsmendal detsembril avaldas komisjon oma teatise ja seal on terve rida lisasid ja teemasid, mida me libekomisjonis oleme arutanud, mis puudutavad ümberasustamist ja Euroopa Liidu ja Türgi kokkulepet, nii et Euroopa Komisjon annab meile on ülevaate eh, sellest, kuhuni ollakse jõudnud eh, seadusandlike meetmete paketiga, nii et eh, mm, meil on väga hea meel, et me saame arutada neid teemasid laiemas kontekstis, nagu liibekomisjon on, on juba soovinud oma äh, äh, raportis, mille koostasid äh, proua Metsola ja proua Kienge, mis võeti vastu aprillis kaks tuhat kuusteist äh,, ja nüüd siin tervitan härra Simon Mordjud, kes hiljuti äh, pakkus meile välja, et ta võiks meile regulaarselt aru anda, nii et väga hea meel on teda siin taas tervitada just seda tegemas. ja need, kes ei tea, ähm, tema on Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi asepeadirektor nii et äh, tere tulemast siia, Simon, äh, head uut aastat ja ka nüüd on teil sõna. aitäh ja alustaksin samuti uue äh, aastasoovidega esimehele ja liikmetele, kõik kogu personali, kes kohal on. seitsmenda detsembri teatises üritasime sel-, tuua välja selge poliitilise teekaardi olulistest äh, tegevustest, mida on vaja selleks, et jõuda kokkuleppele rändepaketi osas ja see loodetavasti hõlmab ka käegakatsutavaid edusamme, mida me loodame saavutada selle aasta juuniks seoses varjupaiga küsimustega ja Mm, kõigepealt räägiks äh, arvulistest näitajatest. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses me oleme näinud edusamme, me oleme näinud äh, viimasel kaheteistkümnel kuus, äh, kuul seda, et Vahemeres kaotatud elude arv on märkimisväärselt vähenenud et nelja tuhande viiesajalt umbes on neid nüüd üle kahe tuhande eelmisel aastal olnud, äh, neid, ne, liiga paljud inimesed on seal endiselt elu kaotanud, aga vähemalt on neid vähem kui enne. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, äh, jõudis Euroopa Liitu kolmkümmend viis tuhat inimest saja seitsmekümne seitsme tuhande asemel, kes tulid enne ja see on vii-, olnud viiekordne vähenemine, me oleme näinud saabujate Äh, arvu vähenemist äh, ka Itaalias kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal sada kaheksakümmend tuhat, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal sada üheksateist tuhat, seda on umbes kolmkümmend protsenti vähem kui eelmisel aastal. me oleme näinud, et ümberasustamisprogrammid on olnud üsna äh, edukad, rohkem kakskümmend viis tuhat haavatavat isikut, pagulast leidsid varjupanga Euro-, varjupaiga Euroopa Liidus kui vaadata üldisi arve, siis võrreldes umbes kaheksakümne tuhandega, kes üle kogu maailma ümber paigutati, on see üsnagi suur määr, et ümberpaigutamine on väga oluline, jät-, jätkuvalt äh, oluline äh, oluline töövahend ja kolmkümmend viis tuhat inimest umbes äh, vajavad ümberpaigutamist äh, Kreekas ja üsna palju on ka pressis kajastatud seda teemat enne ülemkogu. meie oma teaduses üritasime saata välja sõnumit, et me oleme näinud edusamme, aga seda tööd on vaja konsolideerida kõigis nendes erinevates valdkondades ja kõigi meetmete osas ja meil on vaja paremat, tulevikukindlamat varjupaiga ja rändepoliitikat äh, selliste ajutiste lahenduste asemel, mida seni on kasutatud. ma tean, et see on üks nendest asjadest, mida teie parlamendis olete samuti nõudnud. ja seda on ka korduvalt arutatud, et meil on vaja jätkuvalt teha tööd kõikehõlmavalt et äh, on vaja, on kaasata nii sise- kui välismõõdet äh, rändepoliitika puhul. kui me seda ei suuda, siis me ei jõua tervikliku süsteemini, me ei suuda tagada äh, vastutuse ja solidaarsuse vahelist tasakaalu ja ei ole ühte mingit lahendust kõigi nende väljakutsete jaoks äh, meie ainus võimalus, kuidas me saame sellel aastal ja järgneva, pikas perspektiivis olla edukad, on see, et äh, me peame kõigis valdkondades edusamme tegema. ja tahaksin rääkida nüüd lühidalt äh, meie peamistest sõnumitest nendes, äh, selles teatises. Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi osas esitasime reformi ettepanekud juba kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. ma arvan, et nüüdseks on tulnud aeg jõuda nende osas kokkuleppele. me loodame, et see teekaart, mille me esitasime, võimaldab meil teha edusamme kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta keskpaigaks. me loodame, et see aitab meil ka nõukogule selgeks teha, et tõesti on väga vaja edusamme teha selles küsimuses. me peame lõpetama selle kriisirežiimis töötamise, eriti võttes arvesse, et äh, et saabujate arv on vähenenud, ei ole meil põhjust enam kriisirežiimis tegutseda, vaid meil on tõesti vaja korralikku varjupaigasüsteemi. seda on nõudnud mõlemad kaasseadusandjad, tagamaks seda, et läbirääkimistel oleks peamiseks eesmärgiks see, et saavutatakse suurem lähenemine seisukohtade lähenemine, meil on vaja pakkuda paremat ja kiiremat kaitset neile, kes seda vajavad, aga samal ajal on vaja võidelda ärakasutamise vastu ja tagasi saata need, keda, kes kaitset ei vaja. meil kõigil on vaja teha edusamme selleks, et luua äh, ühiseid Euroopa standardeid ja ma tean, et on muresid, mis seotuvad mm, mõningate ettepanekutega, et seal ei ole Euroopa lisandväärtust oluline on see, et me näeksime edusamme kõi-, et me oleme edusamme näinud äh, kõigis olulistes küsimustes. me oleme näinud, et tehtud on head tööd, häid edusamme Euroopa Varjupaigaameti osas, et me oleme jõudnud üldisele kokkuleppele, me oleme näinud edusamme läbirääkimistes, mis puudutavad Eurodaki aga meil on vaja näha seda, et jätkuvalt tehtakse elu, e-, edusamme miinimumnõuete direktiiviga ja vastuvõtu direktiividega Euroopa Liidu ümberasustamisraamistikuga seoses ja selles osas on äh, triloogid edasi liikumas ja üks peamistest sõnumitest äh, on ka, et vaja on nii parlamendi kui nõukogu osas teha edusamme, me loodame, et äh, kaasseadusandjad äh, alustavad äh, sellel aastal ideaal siis maikuus läbirääkimisi eda-, teiste teemade üles ja, ja räägiksin ka Dublini süsteemist. mitte ma ei arva, et oleks võimalik mingisugust edu saavutada ilma äh, solidaarsuse ja vastutuse jagamise süsteemi reformita. ma arvan, et me kõik teame, et Dublini süsteemi reform on võtmetähtsusega ja see on ainus äh, struktuuriline lahendus tuleviku jaoks parlament on oma seisukoha juba vastu võtnud, teie seisukohad on selged, aga nüüd on tulnud aeg, et, et liikmesriigid ka oma seisukoha vastu võtaks. ma loodan, et ähm, Bulgaaria on pühendunud sellele teemale, et nüüd tunduvad tööd algavad uue hooga, neil on eesistuja sõprade grupi kohtumine sellel nädalal, et äh, valmistada ette äh, liik-, riigijuhtide edasisi kohtumisi ning äh, kasutan võimalust kasutasin võimalust äh, rahu, rõhutada mõningaid sõnumeid, mida volinik on parlamendis äh, esile toonud. ma ei arva, et Dublini süsteemi reform ilma tugeva ümberasustamiskomponendita, eriti kriisi Äh, aegadel võimaldaks meil äh, väljakutsetega hakkama saada ja mõned on öelnud, et ümberpaigutamine on olnud läbikukkumine, mina ei usu seda. ma arvan, et kui vaadata väga neutraalselt ja väga tähelepanelikult numbreid, siis on näha, et ümberasustamine on olnud üsna, äh, ümberpaigutamine on olnud üsna edukas, see on võimaldanud meil toetada Itaaliat ja Kreekat, inimestel on olnud juurde, kiire juurdepääs oma töö, õigustele ja kui vaadata numbreid, siis äh, kolmkümmend viis tuhat äh, äh, kolmsada nelikümmend viis ümberpaigutamise taotlust olid ja me oleme näinud, et umbes kolmkümmend ähm, peaaegu kolmkümmend kolm tuhat on olnud ümber paigutatud. see tähendab, et rakendamise määr on olnud peaaegu kolm, üheksakümmend kolm protsenti. ja ümberpaigutamise järgi ei ole vajadus kadunud ning äh, oodates Dublini süsteemi reformi, mis on väga vajalik, on va vaja näha seda, et liikmesriigid näitaks üles solidaarsust, meie omalt poolt toetame rahaliselt selliseid jõupingutusi. meil on vaja jätkuvalt äh, teha tööd kõigi teiste äh, sammastega Euroopa Liidu rändepoliitikas ja meil on ka otsustavaid samme mõningates teistes valdkondades, mainiksin mõningaid. esiteks on vaja mm, kaitsta meie välispiire, äh, poolteist aastat on möödunud uue mandaadi äh, vastuvõtmisest Euroopa Piiri- ja Rannakaitseameti jaoks ja tulnud on aeg tagada, et äh, seda mandaati täielikult ära kasutatakse. amet on väga palju ära teinud, umbes tuhat seitsesada piirivalvurit on saadetud piiridele, aga vaja on teha rohkemat. märtsikuuks on väga oluline, et Euroopa Piiri- ja Rannavalveametil oleks kõik, äh, oleks personal ja vahendid olemas selleks, et oma tööd täita. umbes kaks tuhat inimest äh, on veel puudu äh, sellest kiirreageerimise Äh, nimekirjast ainult äh, neliteist riiki on kasut-, äh, oma tööt-, töötajaid sinna saatnud ja vaja on rohkem inimesi tagasi saata. ma olen lubanud teile regulaarselt aru anda, ma tean, tegemist on väga tundliku teemaga, aga me oleme lubanud olla täiesti läbipaistvad ja üks asi, mida oleks vaja, oleks tõeline kvanthüpe Äh, läbi viidud äh, tagasisaatmisoperatsioonides, mida viivad läbi nii liikmesriigid kui amet ja detsembris panime paika ka ambitsioonikad eesmärgid ja me sooviks, et nad äh, märtsikuuks suurendaks tagasisaatmisi kolmekümne protsendi võrra ja juuniks ka viiekümne protsendi võrra ja vaja on ka äh, tagada see, et Euroopasse oleks äh, piisavalt äh, seadus, seaduslikke võimalusi Euroopasse tulla, et oleme lubanud kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuks ümber asustada umbes viiskümmend tuhat inimest. me oleme peaaegu neljakümne tuhande jaoks detsembrikuus saanud ka lubadusi, et riigid need ümber paigutavad ning see loodetavasti võimaldab meil ka viiekümne tuhande piiri ületada ja meil on vaja teha ka midagi majanduspõgenikega seoses, eh, võttes arvesse seda, et meie eh, tööealiste inimeste arv väheneb, et ei ole piisavalt eh, oskustöölisi, et meil võiks olla koordineeritud seaduslik sisseränne, et selles osas jõutakse ettepanekuteni maikuuks ja lo-, väga oluline on, et nõukogu ja parlament jõuaks kokkuleppele ambitsioonika sinise kaardi osas, mis võimaldaks meil paralleelselt meelitada neid kõr-, eh, heade oskustega töötajaid, keda meie majandusel on vaja, ja välismõõtme osas eh, räägib välisteenistuse kolleeg sellest eh, rohkem Euroopa Liidu ja Türgi kokkulepet rakendatakse, meil on väga palju veel vaja ära teha selleks, et parandada olukorda Liibüas, eriti nende osas, kes on eriti haavatavad. järgneva kümne päeva jooksul lähen ise Liibüasse, kohtun seal välisteenistuse töötajate UNCHR-iga selleks, et vaadata, et mida oleks võimalik teha olukorra parandamiseks koha peal. me oleme näinud toetatud tagasipöördujate arvu suurenemist ning loodetavasti veebruarikuuks äh, viisteist tuhat inimest äh, pöörduvad Liibüast tagasi oma koduriikidesse, me oleme näinud ka seda, et inimesi äh, Nigerisse viidi mm, erandkorras tagasi ja ja loodetavasti ähm, äh, suureneb Liib-, Liibüas tagasipöördujate arv veebruarikuuks veelgi ning veel üks asi on väga oluline selle teatise puhul. me soovime, et liikmesriigid annaks olulise panuse usaldusfondi rahastamisse, see on väga oluline selleks, et võidelda rände algpõhjustega, e-, eriti Põhja-Aafrika osas äh, on veel väga palju äh, raha puudu, umbes kolmsada nelikümmend miljonit eurot ja üks peamistest sõnumistest äh, selles teatises on, et nüüd on tulnud aeg äh, ajutiste meetmete, ajutistelt meetmetelt äh, minna üle struktureeritud lahendustele, meil on vaja varjupaigasüsteemi reformida ja meil on vaja teha edusamme ka teistes valdkondades. meil on vaja töötada välja edukas jätkusuutlik Euroopa rändepoliitika, aitäh! suur tänu, Simon! ja härra Nikolov Euroopa välisteenistusest. suur tänu, härra esimees. esiteks äh, pean vabandama proua Knutseni nimel, ta täna paraku tulla ei saanud. ja lisaksin Äh, siis omad märkused äh, konkreetsemate punktide osas, selles osas, millised on olnud äh, edusammud liikmesriikide panuses, mis puudutab rände välisaspekte. edusammud kõigepealt, mis on tehtud Kesk-Vahemere rändeteel esiteks ja teiseks sellega seotud teema on hetkeolukord üldisema ülemaailmse rände arutelu kontekstis. peamiselt keskendun Kesk-Vahemere teele. viimased ka-, paar nädalat äh, on näinud kolmepoolse rakkerühma äh, ellurakendumist, sellele pandi alus äh, kolmekümnendal novembril Euroopa Liidu Aafrika Liidu tippkohtumisel. selle eesmärgiks oli saavutada Äh, operatiivtegevusalane läbimurre Liibüa suunal. me oleme suutnud Aafrika Liidu partnerid ja meie partnerid ÜRO ametitest, rahvusvahelisest rändeorganisatsioonist ja UNHCR-ist viia selle intensiivsema koostööni. on olnud juba mitmeid äh, kohtumisi nii operatiivtasandil Addis Abebas kui ka poliitilisel tasandil Brüsselis kõrge esindaja poolt äh, korraldatud koosoleku neljateistkümnendal detsembril ja veel üks oluline kohtumine enne äh, puhkust Tunises, suursaadik ja töötajad Aafrika Liidust ja kahest ametist olid kohal. ja nagu härra Murdu ka ütles, valmistame ette kõrgetasemelist visiiti Tripolisse selle kuu lõpul. üks väga oluline teema, mida tahaksin rõhutada, on see, kuidas toimub äh, pidev koordineerimine Liibüa ametivõimudega. me jätkame seda. meie soovime tagada nii poliitilise kui operatiivkoostöö tõrgeteta toimimise ja selle, selleks ka eelseisev visiit. spetsiifilisematest teemadest tahaksin mainida ligipääsu vastuvõtukeskustesse Liibüas. see on olnud kõige problemaatilisem siiani. teeme siin äh, tihedat koostööd Liibüa ametivõimudega ja ÜRO ametitega selleks, et IOM-i ja UNHCR-i töötajad võiksid kohapeal tõesti olla. ja et me saaksime tagada sisserändajate kaitse vastavalt rahvusvahelistele standarditele. teine küsimus, mis on meil laual praegu on konsulaartoetus ja selle läbivaatamine selleks, et sisserändajad päritoluriiki tagasi viia, äh, et see toimuks äh, sujuvalt. ja meil on olnud hea koostöö partneritega Aafrika Liidust siin. Nad annavad abi konsulaarvallas äh, terves reas riikides, eriti nendes Aafrika Liidu riikides kus ei ole alalisi konsulaarteenuseid äh, Liibüas. ja kolmas aspekt on edusammud äh, taasintegreerimise vallal, vallas päritoluriikides siis pärast seda, kui väljarändajad koju tagasi pöörduvad. aasta lõpuks äh, vastavalt Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni andmetele umbes kakskümmend tuhat vabatahtlikku tagasipöördumist on toimunud kogu aasta jooksul Liibüast, mis äh, on tohutu tõus võrreldes ühe tuhandega, mis oli siis eelmise aasta tagasipöördumiste arv. koostöö mitte ainult ÜRO organitega, vaid ka Aafrika Liiduga selles kontekstis on äh, on näidanud, kui suur vajadus on üldisema lahenduse järele rändevaldkonnas. ja on näidanud, et on vajalik partneritepoolne palju aktiivsem lähenemine Aafrikas. see on aidanud meil parandada ja tõhustada kõnelusi ka ülemaailmsel tasandil ja nii on, oleme saanud ka praktikas testida koostööd äh, mandrite vahel. ja see on väga tähtis äh, käimasolevate kõneluste raames, mis puudutab siis kahte globaalset äh, rände ja pagulaste pakti, mis on siis hetkel käimas. oleme jõudmas ametlike läbirääkimisteni, mis puudutab siis äh, rahvusvahelist rändepakti, see algab äh, järgmisel kuul. Äh, ootame kuu lõpus esialgset projekti, mille kallal siis töötama hakata ja valmistame ette oma sisendit nendele kõnelustele. ja tähtis on siinkohal rõhutada Euroopa Liidu suutlikkust Äh, osaleda äh, ettevalmistavatel kõnelustel ühehäälselt aastal kaks tuhat seitse. oleme andnud sisendit globaalsesse arutelusse, see võeti vastu ühehäälselt kõigi liikmesriikide poolt ning äh, spetsiifilised panused ka temaatilise konsultatsioonide raames on aset leidnud, mis puudutab siis üleilmset rändepakti ja siiani on tulemus olnud tõesti üks, üks ühehäälne positsioon, mille kõik liikmesriigid on, võtsid vastu siis ettevalmistavas faasis. see tähendab seda, et meie ettevalmistav töö on olnud väga hea. otsustavas läbirääkimiste faasis, mis on, milleks on siis see aasta loodetavasti jätkame arutelusid liikmesriikidega, kaasa arvatud Bulgaaria eesistumise, eesistujaga koostöös ja on head eeldused, et Euroopa Liidul võiks olla ühehäälne positsioon ka ametlike läbirääkimiste kontekstis. suur tänu ja lähemegi otse nüüd sõnasoovijate juurde, kõigepealt Cecil Kienge esimesena kõigile paar minutit, kaks minutit. Eh. suur tänu. ma sooviksin mõningad märkused esitada ka sellepärast, et tänane arutelu võtab aluseks ka Eh, ülevaatliku uurimise, mis, eh, mille koostas parlament eh, juba paar aastat tagasi, palusime selles holistilist lähenemist kasutada ning seega tahtsime luua aluse vajalike õigusloomeliste reformide läbiviimiseks, kui me tõesti soovime tegutseda kiirelt ja kui me soovime lähenemist, mis Äh, on suunatud äh, lähi- ja kaugemasse tulevikku, siis äh, peame investeerima kõikidesse selli-, eri-, õigusloomelistesse instrumentidesse ning üks esimestest punktidest puudutab solidaarsust, mis puudutab näiteks päästeoperatsioone, esimese eesmärgina tuleb eelkõige tegeleda elude päästmisega. tahaksin meenutada seda, et kuuendal jaanuaril, kui äh, paljudeles äh, riikides äh, rääkisime sellest, et hukkunute arv on vähenenud, samas ikkagi inimesed hukkuvad merele. kuuendal jaanuaril kuuskümmend neli pagulast hukkus kuuendal jaanuaril ning me ei tohi seega oma päästeoperatsioonidest loobuda. teine asi, oma, peame tugevdama ka Taulini eh, reformi ning eh, nõukogu ja ka Bulgaaria eesistumine, mis eh, selle küsimusega tegeleb, peaks olema sama julge, kui parlament on olnud, me peaksime muutma Dublini režiimi, tegeledes rohkem vastutusküsimustega ning tahaksin nüüd lõpetama hakata, sest äh, minu jaoks on üks punkt väga selge, võttes eh, arvesse, et olen juba selleteemalise dokumendi esitanud ning eh, seal on eh, piisav, seal on juttu piisavatest õiguslikest vahenditest, mis peaksid aitama luua sinise kaardi süsteemi ning peaksime arvesse võtma ka põhiliste partnerriikide arvamusi Ehm, eh, sinise kaardi süsteemi väljatöötamisel, millega oleks tegu ning peaksime eh, mõtlema ka selle peale, kuidas, eh, kuidas, võttes arvesse Abidžaani kokkulepet, me saaks Liibüa probleemi paremini lahendada. suur tänu, Peeter Liise, palun. suur tänu kõigepealt, suur tänu sõnavõttude eest Äh, äh, mõned rääkisid äh, olulistest edusammudest selles vallas ja ma arvan, et seda edu tõesti näha on oluline. aga räägime siiski ka pisut veel probleemidest, mis on endiselt lahendamata. kõigepealt olen päris kindel, et rände teema pagu- ja pagulaste teema jääb suureks probleemiks ka aastal kaks tuhat kaheksateist. meil on palju kohustusi sellega seoses seepärast on tähtis, et te mainisite seda, et on täpselt õige aeg midagi rohkemat ära teha selleks, et meil oleks tõeline ühtne Euroopa varjupaigasüsteem. samas pean ütlema, et on üsna selge, et parlament, komisjon ja eelkõige nõukogu kasutavad erinevat keelekasutust, kõnelevad erinevatel häältel, ei ole enam lubatav et üks eesistuja äh, lükkab otsuste lang-, langetamise teisele eesistujale edasi ja ühelgi eesistujal ega nõukogul puudub, pole poliitilist julgust olulisi otsuseid langetada, nii et ma arvan, et tõesti meie parlamendis äh, tegime oma töö ära viimastel aastatel ja pärast seda ei ole mitte midagi toimunud. Äh, Bulgaaria eesistujana, neil on piiratud huvi selles vallas, ma arvan, nii et ma pean taaskord kordama, see ei ole lubatav Euroopa Parlamendi jaoks. mõned näited, nagu te ütlesite, äh, varjupaigaamet, äh, me saavutasime poliitilise kokkuleppe eelmisel suvel ja viimase kuue kuu jooksul ei ole mitte midagi selles vallas juhtunud, sest nõukogu ütleb ei, ei, pole kokkulepet liikmesriikide vahel. ma ütlen, see on nõukogu kohustus see kokkulepe saavutada. või ümberpaigutamise teema jällegi, nõukogu ütleb, jaa, meil on vaja kompromissi Visegradi riikidega ja mispärast teda juhtus mitte midagi, sest pole valmisolekut kompromissi saavutada sealt poolelt. nii et kui me selliselt jätkame, siis äh, aastal kaks tuhat kaheksateist saab olema veel rohkem probleeme kui kaks tuhat seitseteist. suur tänu siin ruumis on elevant ehk siis nõukogu, keda siin ei ole. Äh, olen sinise kaardi raportöör. see lõppes halvasti jõulu, enne jõule, nii et ma tahaksin selgesti öelda, et nõukogu on siin olnud väga äh, edutu selles vallas. ja nüüd Barbara Spinelli. tänan, esimees head uut aastat kõigile. peaksin ütlema, et äh, kogu selles äh, jutus on asju, mis mind kuidagi ei suuda veenda. kõigepealt see äh, tendents esitada tagasisaatmist kui edukat humanitaarprogressi, kui Euroopasse jõuab vähem pagulasi, eh, eh, siis on ka vähem hukkunuid. minule ei tundu see olevat eriti holistiline lähenemine, vaid lihtsalt süllogism. teine küsimus eh, puudutab Liibüat ja tagasisaatmislepit äh, Eh, eh, Liibüa peaks ära kaotama kinnipidamiskeskuseid, neil on väga keeruline tegutseda. enne jõule eh, ÜRO esindaja selgitas, kui raske on ligi pääseda sellistele kinni, ligi pääseda sellistele kinnipidamiskeskustele ja kohe, kui need tühjaks jäävad, täituvad nad jälle uuesti mis puudutab nüüd sinist kaarti, siis äh, kas siin olen mina äh, vähem optimistlik kui sõnavõtjad olid, sest äh, öelda, et tagasisaatmisest rääkida kui üsnagi edukast, tundub mulle väga pentsik olevat ja rääkida sinisest kaardist on üsnagi kummaline, võttes arvesse nõukogu üldist lähenemist. viimane küsimus, see puudutab äh, Nigeri äh, sõjalist olukorda, milles äh, need sõjalised jõupingutused praegusel hetkel seisnevad, sest Itaalias räägitakse sellest, et et Nigerisse jõuavad paljud äh, Äh, endised terroristid, kuidas sellega lood on? aitäh. aitäh, Barbara ja Roberta Metsula, palun. Um... aitäh, Claude ja aitäh kõnelejatele tulemast, et arutada seda väga tähtsat teemat. mina ka sooviksin, et nõukogu oleks kohal selleks, et vastata mõningatele küsimustele, mida härra Niidelmüller ka just tõstatas. rahvapartei äh, fraktsioon toetab põhimõtteliselt äh, komisjoni rändeagendat see on äh, nii pragmaatiline kui mõistlik, arvestades äh, kõiki arvukaid aspekte selle asja juures. me oleme toetanud selliseid instrumente nagu alaline ümberasustamise raamistik, mis kehtiks kõikjal Euroopa Liidus, selle eesmärgiks oleks peamiselt aidata neid, kes seda vajavad, kuid samas rakendataks ka rangeid reegleid, et süsteemi ei kuritarvitataks jätkuvalt rõhutame, et meil on vaja õiguslikke viise, samas võitlust kriminaalsete võrgustike vastu, on vaja mehhanisme ja koostööd kolmandate riikidega, päritoluriikidega, transiitriikidega. samal ajal on muidugi väga tähtis see, et, et on vaja humaanseid tagasipöördumisi äh, nendele, kelle taotlus ei ole vastu võetud, ning kiireid menetlusi mis viivad kas kiire integratsiooni või tagasipöördumisele aastal kaks tuhat kuusteist ainult nelikümmend kuus protsenti nendest, kes äh, pidid Euroopa Liidust lahkuma, ka lahkusid oma koduriikidesse. ja nagu te eelmisel korral ütlesite, siia alla käivad ka Lääne-Balkani riigid ja sellised riigid nagu Mali, tagasipöördujad neli koma viis protsenti. on selge, et need näitajad peavad paranema peame ressursse kasutama nende inimeste kaitseks, kes tõesti kaitset vajavad ja tahame rõhutada ka seda, et meil on hea meel näha komisjoni tööd selles valdkonnas. edusammud on mõnikord ärritavalt aeglaselt, kuid edusammud toimuvad Guinea, Bangladeshi puhul näiteks. Euroopa Liit on andnud ähm, rahalise toetuse selleks, et päritoluriike, transiitriike aidata ning on aidanud leevendada mõningaid katastroofilisi olukordi mida oleme näinud Liibüas, kuid olgem ausad, palju, palju rohkem on vaja veel teha. praegune finantsraamistik on alarahastatud julgeoleku ja rände vallas. me tahame näha rahastamise taset, mis vastaks vajadustele nendes valdkondades ja me tahame näha toetus äh, riikidele selleks, et rände algpõhjustega tegeleda ja kokkuvõttes tuleb raha panna sinna, kuhu on seda õige panna, mitte ainult arengufondidesse. peame ka julgustama Euroopa ettevõtteid investeerima arenguriikidesse. suur tänu ja proua Grapini. mulțumesc mult, domnule președinte, vreau și eu să vă spun la mulți ani dumneavoastră. aitäh, head uut aastat äh, teile, härra esimees ja kõigile kolleegidele ja külalistele ma arvan, et me oleme sellel aastal tõesti väga äh, hästi alustanud, see on väga huvitav äh, arutelu siin, härra Saimon on väga optimistlik siin, äh, minu meelest see on väga hea, et statistika alusel on võimalik näidata, et olukord on paranenud, aga mida rohkem ma kolleegide arvamusi kuulasin, seda rohkem leidsin ka ebakõlasid ma ei taha siin äh, omalt poolt midagi lisada, aga teid tahaksin küsida, et äh, kas kõik see, mida te olete seni meile tutvustanud varjupaigasüsteemi kohta kõik need probleemid, millest te olete rääkinud, kas äh, kõik liikmesriigid näevad neid samamoodi? Te ütlesite, et liikmesriigid peaksid neid projekte ka rahastama. kas liikmesriigid, äh, kas nõukogu on äh, lubanud seda teha, te olete öelnud, et liikmesriigid peaksid osalema, aga konkreetselt ei ole midagi tehtud. ja te rääkisite Euroopa Liidu ja Türgi kokkuleppest, et äh, millised on komisjoni ootused seoses Euroopa Liidu ja Türgi vaheliste suhetega, eelkõige just selles valdkonnas. ja viimane küsimus, sellest rääkis juba kolleeg kui varjupaigasüsteemi ümber korraldatakse, siis on vaja tagada ka turvalisus, et kas teie arvates on olemas selged menetlused rändajate vastuvõtmiseks, selleks, et oleks võimalik vahet teha majandusmigrantide ja varjupaigataotlejate vahel, kas on olemas selge süsteem selleks, aitäh! Jean Lambert suur tänu. ma arvan, et mõnesid asju tuleb tõesti tervitada, aga nagu sageli tuleb ikkagi keskenduda küsimustele ja üks nendest on järgmine. kas komisjoni arvates on tasakaal õige, äh, mis puudutab eelarvet EASO-le ja piirijõududele? järjest rohkem tahame suunata uuele varjupaigaametile tagasipöördumisele asetatud rõhk, mis ei ole muide osa ühisest Euroopa varjupaiga äh, süsteemist ja paketist, tagasipöördumise direktiiv ei ole kunagi olnud osa sellest paketist. nii et rõhutame seda, aga kas meil on piisavalt vahendeid selleks, et äh, varjupaigasüsteemi enda ülesehitamiseks piisavalt vahendeid omada? või me ajame lihtsalt siin asjad äh, segi, asetame jälle suurema vastutuse Kreekale. ehk siis eelarve on küsimus. mul on hea meel, et me oleme nüüd ad hoc lahendustest eemaldumas, kas see nüüd tähendab äh, näiteks, et Türgiga kokkuleppe kontekstis, et see ei formaliseeru ja et äh, parlament kaasatakse sellesse arutelusse. kas me nüüd äh, edaspidigi selliseid mitteformaalseid kokkuleppeid hakkame sõlmima selle asemel, et meil oleks selge õiguslik raamistik, ehk siis millesse oleks kaasatud ka täielikult kõik institutsioonid nagu parlament. ja kolmandaks, inimeste liikumine Liibüast välja, jah. selle üle tuleb head meelt tunda, kuid jällegi tunda ka muret selle kokkuleppe Eh, üle Liibüa valitsusega või sellega, keda me selleks valitsuseks peame. järelevalvet tuleb teostada näiteks Kambja üle. me näeme, kus inimestele öeldakse ühte asja Liibüas ja tegelikult eh, selle vahel, mis toimub siis, kui nad tagasi jõuavad Kambjasse, nii et selle üle tuleb teotada järe-, teostada järelevalvet ja me peame selle kohta saama ka infot. aitäh ja nüüd Birgit Sippel. Thank you, chair and tänan, esimees. nagu paljud kolleegid on juba öelnud, ma ei hakka enam äh, rääkima sellest elevandist, keda siin ruumis ei ole, aga tahaksin keskenduda ühele asjale, mis on väga tähtis. paljudes aruteludes peame palju täpsemalt äh, sõnastama, millest me üldse räägime. Need inimesed, kes põgenevad äh, poliitilise tagakiusamise eest, piinamise eest, sõja eest, neil on õigus kaitsele neil on õigus varjupaiga taotleja staatusele, siin ei ole küsimust, aga on ka paljud inimesed, kes põgenevad, kuna neil puutuvad väljavaated ja kuna neil on halvad elamistingimused, mida me sellest iganes ka ei arvaks, paraku äh, see ei kvalifitseeru varjupaiga staatusele. aga mida me saame teha selleks, et need inimesed tagasi saata ja veelgi rohkem neid jätkusuutlikult tagasi saata, milline koostöö on vajalik selleks, et ära hoida olukorda, et taas ja taas need kodanikud üritavad jõuda Euroopa Liitu, ilma et neil oleks vähimatki šanssi. nii et minu küsimus komisjonile on järgmine. mida te valmistate ette nüüd erinevates peadirektoraatides? juba mainiti seda, et lihtsalt rääkida arenguabist või legaalsetest äh, vahenditest, töökohtadest, see ei ole lahendus, meil on vaja muid variante, kas on arutelusid võib-olla selle kohta, kuidas muuta näiteks meie põllumajanduspoliitikat, kaubanduspoliitikat, kas me peame muuta majanduspartnerluskokkuleppeid? kas on midagi, mis võimaldaks meil saata lahendus, saada lahenduse pikas perspektiivis ja et meil oleks reaalne koostöö päritoluriikidega või räägime lihtsalt väikestest lahendustest, mis suuri lahendusi pikas perspektiivis endaga ei too? ja Sofi Intvelt lõpetuseks. suur tänu, esimees. head uut aastat kõigile. olgu aasta kaks tuhat kaheksateist selline aasta, kus me lõpuks ometi loome korraliku eh, ja humaanse lahenduse sisserändajatega tegelemiseks, see oleks suurepärane. ja nüüd eh, elevandist veel kord. probleem on selles et sellist asja polegi nagu nõukogu varjupaiga ja rände osas on kakskümmend kaheksa valitsust, kes komistavad üksteise otsa, üritavad olla üks karmim kui teine ja nad eh, lihtsalt eh, viivad ellu oma siseriiklikku poliitikat ja mitte ei ürita lahendusi leida. me oleme ju korduvalt Euroopa Parlamendis öelnud ja ka komisjon on öelnud, et jah, seda on võimalik teha aga muidugi äh, rahvale muljet avaldada, see on palju lihtsam. mõned märkused ja küsimused ka, palju neid ei, ei ole, palju on juba ära öeldud. esiteks aga ellu rakendada olemasolevad lahendused ja me vaatame läbi äh, varjupaiga paketti, aga kuidas on olemasolevate reeglite rakendamisega? ma räägisin ainult varjupaigapoliitikast, räägin aga ka põhiõigustest ei ole vaja sellest eraldi rääkida siinviibijatele, me teame, et on valitsusi, kes ei arva, et Euroopa põhiõigused neid kuidagi seovad, kui nad oma varjupaigapoliitikat ellu rakendavad. võib-olla komisjon, Euroopa Parlament peaks olema vähem tagasihoidlikud rände vallas kommunikatsiooni kontekstis me ei saa sellest ju alati rääkida kui probleemist süstemaatiliselt. vaatame, mida sõbrad teevad teisel pool lampi. Nende edu tugineb ränd-, rändele. miks me alati automaatselt eeldame, et ränne on probleem? jah, me peame seda äh, kontrollima, pea-, leidma lahendusi, aga on ka edulugusid ja on ka positiivseid külgi. nii et rääkigem ka nendest äh, räägiti kuritarvitamisest, jah, muidugi on meil vaja ka töörände jaoks legaalseid lahendusi, inimesed, kes liiguvad teise riiki selleks, et elatist teenida, ei ole ju kurjategijad, kas on siis kuritegu, kui soovitakse oma perekonnale paremat tulevikku, loomulikult mitte, loomulikult me peame haldama rännet, aga ka, ja peame andma ka inimestele võimalused. ja meie parlamendina peaksime olema ka pisut enesekriitilisemad, ma arvan, et me oleme jätnud kasutamata võimalused ja olen ka lõpetuseks äh, täiesti nõus Jean Lambertiga. ei ole enam vaja mitteametlikke kokkuleppeid, meil on olemas õiguslikud instrumendid tagasipöördumiseks ja nii edasi, räägiti ka Liibüast. Äh, mul on hea meel näha, et lõpuks ometi on miski hakanud liikuma, et inimesi tõepoolest päästetakse, aga Kreeka saari ei ole veel mainitud. ma tean, et järjest rohkem äh, on neid inimesi, kes on saartelt ära viidud kuid seal on endiselt tuhandeid inimesi lõksus, äärmiselt viletsates, häbiväärsetes tingimustes Euroopa Liidus. ja puhtalt poliitilistel põhjustel, muid põhjuseid pole. mitte sellepärast, et äh, me logistiliselt ei suudaks inimesi sealt äh, ära viia, vaid poliitilistel põhjustel. kas äh, me siis äh, jätame märkamata, et seal on õnnetud, nälgivad, äh, külmetavad, depressiivsed, enesetapumõtetega inimesed või lahendame selle asja? suur tänu. ja enne kui ma annan äh, sõna lõppsõnaks, palun jääge siia, kolleegid, ka järgmiseks aruteluks kohale, ärge. ja Saimonile ütleksin ühte asja. kolleegid siin on olnud üsna pessimistlikud, vaadeldes äh, äh, triloogide kõnelusi ja seda, kuidas nõukogu on äh, esinenud. olukord on olnud äh, raske, ma tahaksin küsida sinise kaardi äh, küsimuses näiteks, iseeneses ei ole see kõige olulisem õigusakt iseenesest. aga kuulame, mida proua Kienge ütles parlamendi positsiooni kohta õiguslike lahenduste, õiguspäraste lahenduste kohta. komisjoni tuleb kiita selle eest, et, et ta on väga positiivse ja selge seisukoha võtnud. mina tahtsin küsida, et kas mingit alust on sellele optimismile ka? ma ei usu, et parlament oleks saanud veel rohkem midagi ära teha ja ka fraktsioonide üleselt äh, leppivam, töötades koos komisjoniga. see oli tõesti õpiku näide. aga nüüd ausalt öeldes ma olen siin esimees, nii et ma ei, äh, ei saa päris aus olla, aga aga mis meil ees on, me teame. see on, see, see olukord on teise, teise poolega arvestades ja kui me sellega hakkama ei saa, siis on see tõesti probleem. kas te näete mingit põhjust opt-, optimistik, optimismiks, rääkides nüüd Bulgaaria eesistumisest? no neid ei ole siin, nii et võite öelda mida iganes. ja ümberpaigutamise kohta ka. kas narratiiv on nüüd muutunud? jah, arvudega olen nõus, aga meie leiame, et mõned liikmesriigid ikka veel ei ole oma tööd teinud, arvud on madalad. kas nüüd äh, on selline narratiiv, et kuna, äh, kuna arvud kahanevad, et siis nüüd liikmesriigid täidavad oma kohustusi, ma olen arvudega muidugi nõus, ma saan aru, aga mulle teeb see pisut muret, see narratiiv, nii et ma tahtsin küsida äh, terve rida küsimusi üritan siis vastata neile kõigile vastata, siis proua Kienge kõigepealt. kaheksas jaanuar oli väga tähtis meeldetuletus, et iga Vahemerel kaotatud elu on äh, üleliigselt kaotatud. kaheksa, jah, kuuskümmend neli inimest hukkus kaheksandal jaanuaril, nagu te ütlesite, kuid ma arvan, et positiivselt saame siiski vaadata Euroopa Liidu panust, see on kuuesaja kahekümne tuhandel inimesel äh, saada päästetud, nii et äh, olgem siiski rõõmsad äh, kaotatud elude arvu kahanemise üle ja üritame ära hoida edasisi huk-, hukkumisi. vastuseks ka proua Intveldile nüüd õiguslike lahenduste kohta. meie stsenaariumi puhul on pädevus siiski liikmesriikidel see ühendab liikmesriike. üritame nende ette seada tõsiasjad, kui seletada partneritele, et nad peavad igasuguses olukorras takistama seda, et nende kodanikud ebaseaduslikult äh, liiguksid Euroopa Liitu, kasutaks legaalseid vahendeid ja kui vastust pole järgmisele küsimusele, mis automaatselt kohe tõstatub, aga palun, mis need siis on, need äh, legaalsed vahendid, siis oleme hädas ja mida me oleme teinud, see on üsna ambitsioonikas, ma ei tea, kas meil see õnnestub, kuid oleme algatanud idee, tegime seda septembris, tuua liikmesriigid kokku ja öelda neile, vaadake nüüd, meil on, meil on terve rida partnereid, nagu näiteks Põhja-Aafrikas, kellel on teatud oskused oma tööturul olemas, mida ka meil on vaja ja kellega me teeme koostööd rände kokkulepete osas, aga ka Sahara alused riigid võtame näiteks Kambja, Guinea, Nigeri, sama ütleme, et siin on inimestel oskused, mida me vajame Euroopa Liidus, äh, paneme siis kokku äh, pakkumise ja nõudluse, avame legaalsed majanduslikud lahendused äh, nende riikide kodanikele, et nad võiksid tulla tööle tervele reale aladele arutame liikmesriikidega, kui paljusid on vaja, mida saab teha ja mõte on siis, et lähikuudes me tõesti maikuus võiksime sellise plaaniga välja tulla, nii et väga. mina ise ja kolleegid võtame siin hea meelega kohustuse tulla teie ette uuesti esinema, aru andmaks, kuidas see on läinud. kuidas kasutada ka rahastust selleks, et liikmesriigid oma jõupingutused ühendaksid, sest on üsna kummaline või, või huvitav, olenevalt vaatenurgast, et seda ei ole tegelikult suudetud siiamaani kokku panna sidusalt, nii et me tõesti saaksime ka tõhusamalt mõjutada kõike, mida tehakse. aga palju on nüüd toimumas ja proua Kienge, sellest ma ka rääkisin, võin teile kanda täiendavat informatsiooni pärast koosolekut, kui soovite. nüüd härra Peeter Niidermüller. Teil on õigus, jah põhimõtteliselt me saavutasime põhimõtteliselt nõukogu ja parlamendi vahel ameti osas kokkuleppe eelmisel suvel. nüüd meie arvates tõepoolest see ettepanek ja ka Eurodaki puhul peaks see nüüd märtsis vastu võetama, mikspärast, sellepärast, vastan ka hiljem proua Lambertsile, see võimaldaks ametil äh, hakata jõudu ja pädevust koguma et ta oleks valmis siis, kui varjupaiga reform, Dublini reform on vastu võetud, et ta saabki otsekohe tegutsema hakata. ja proua Intveldi juurde tagasi tulles, sel, arvestades Dublinit, oleks sellel ka seal on ka liikmesriikidel vaja seda kokkulepet, sest et see on kõik siiamaani lahendamata ühes asjas ma võib-olla ei ole päris teiega nõus. ei ole päris õige süüdistada näiteks Eesti eesistujat, nad tõesti tegid väga tõsiseid jõupingutusi, kuid puudus vajalik toetus liikmesriikidelt selleks, et edasi liikuda sellel hetkel. ja kui lubate, siis osa minu optimismist tuleb võib-olla kahenädalasest äh, puhkusest, aga ma siiski arvan, et siiski on liidrite tasandil tunnistatud, et on vaja reformitud Dublini süsteemi, varjupaigasüsteemi selleks, et me suudaksime pikaajaliselt edendada varjupaigapoliitikat, mis ei tugineks ad hoc lahendustel, mis ei ole poliitiliselt jätkusuutlikud. ja sellepärast ma arvan, meil on tõesti võimalus hetkel ja liidrite agenda räägib ka juunikuusest kokkuleppest, kuid ikkagi on jäänud veel terve hulk tööd, sest mida iganes nõukogu otsustaks, ikkagi saab olema öö, siiski üsna erinev see sellest, mida parlament on oma seisukohana vastu võtnud ja need seisukohad tuleb kokku panna ja need arutelud saavad olema rasked. proua Spinellile vastuseks, ma ei tahtnud jätta muljet, et arvude kahanemine või tagasipöördumise suurenemine on humanist, humaanne lahendus, ma arvan, et see on lihtsalt osa terviklikust lähenemisest rändele. see võimaldab, et, et nendele, kes abi vajavad, abi saada, ümberasustamine eh, on see mitte inimkaubitsejale maksmine, on meie eesmärk ja ma tahan väga selgelt öelda, ei ole mitte mingeid tagasipöördumisi, mis toimuksid Euroopa Liidust Liibüasse. sellist asja ei ole, kuid töötame koos rahvusvaheliste partneritega, UNHCR-iga, IOM-iga selleks, et oleks äh, võimalik äh, inimestel vabatahtlikult tagasi pöörduda koos taasintegreerimispaketiga, mis oleks väärikas, et inimesed Liibüast lahkuksid, pöörduksid koju. Neid, et need oleksid siis inimesed, kes ei taotle Euroopa Liidus varjupaika või kaitset ja need, kes on varjupaiga taotlejad, nendele töötades koos jällegi ÜRO-ga on kriisi evakueerimine Liibüast välja Nigerisse ja siis Nigerist ümberasustamine äh, koos kaitsestaatusega Euroopa Liitu, kuid mitte kedagi ei saadeta Euroopa Liidust tagasi Liibüasse. Nigeri osas ma ei ole kõige õigem inimene kirjeldamaks, äh, mida liikmesriigid teevad seal sõjaliste operatsioonide kontekstis, aga meie teeme koostööd Nigeri ametivõimudega selleks, et suurendada nende suutlikkust inimkaubitsejate võrgist, võrgustikud äh, kõrvaldada, eriti mis puudutab haavatavaid inimesi, oleme ka investeerinud sotsiaalmajanduslike alternatiivide pakkumisse, nagu näiteks Agadeshi valdkon-, valdkonnas ning ka piirikaitse valdkonnas oleme teinud koostööd ja seepärast oleme näinud ka saabujate arvu kahanemist Liibüasse Nigerist. täpseid arve on raske siin pakkuda. umbes seitsmekümnelt tuhandelt seitsmele tuhandele kuus on need arvud langenud. aga proua Metsola, tema küsimus puudutab ka proua Sippeli ja proua Intvedi märkusi. üks peamine asi, kus on vaja kiiresti edusamme on välisinvesteeringute kava. nelikümmend neli miljardit eurot erasektori investeeringuid Aafrikasse tähendab see ja see hakkab tõesti tooma kaasa võimalusi, töökohti, see on valdkond, kus oleks tõesti kiiresti vaja edusamme teha. ja veel mõned märkused tulevad hiljem. proua Grappini kas äh, varjupaigasüsteem on täiuslik? ei, loomulikult mitte, väga kaugel sellest, kaks näidet. näiteks äh, Afga-, Afgaani taotluste vastuvõtmine üheksakümne üheksast protsendist null protsendini. samas peaks meil olema ühine Euroopa varjupaigasüsteem. ma ei taha öelda, et igal pool peaks arvud olema samad, aga siin ei ole mitte mingisugust kattuvust selliste erinevuste puhul sama näeme ka menetluste puhul. menetlused võtavad paar kuud, arvestades taset, kus on taotlus tehtud, või mõned aastad, olenevalt liikmesriigist. kvaliteet on väga erinev, sellega kõigega tuleb tegeleda läbi ühise varjupaigasüsteemi reformi, kuid ka läbi tõhusa õigusaktide rakendamise, nagu nad praegu on. kui me ei taha varjupaiga kaup shoppamist kuidagi toetada Euroopa Liidus? ja millised on minu ootused, küsisite Euroopa Liidu Türgi avalduse kohta, ma piirduksin siin rände aspektiga. ma usun põhimõtteliselt, et see jätkub et ja et me ei näe saabujate arvu tõusu Türgist Euroopa Liitu. proua Lambert, kas eelarve on olemas, kas kas EASO ja, ja ja teise ameti eelarved on õiged ja vastavad vajadustele ähm, Rannavalveameti eelarve. meil on vaja rohkem vahendeid Varjupaigaametile, see on selge, seal on uued ülesanded, uus vastutus järelevalve roll on kasvanud, toetuse roll on vaja, nagu ka Piiri- ja Rannavalveameti puhul. ametit veel ei ole ja veel ei ole ka liikmesriike, kes pakuksid toetust ümberpaigutusele, mida Itaalial ja Kreekal võib edasigi vaja minna, siis on meil vaja EASole toetust äh, Kreekale, Itaaliale. nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu Türgi avaldust, ma arvan, et parlamendil on äh, Türgi rahastus kindel roll. Te olete nüüd vaatlejatena kaasatud järg kolme miljardi euro osas on teil ka oma vastutus ning viisavabadus. Teil on igati omad õigused, millest siin kinni peetakse nüüd tagasipöördumiste järelevalve ja mis siis pärast saab. enamus toimub vastavalt kokkulepetele IOM-iga ja, ja ka järelevalve seal osas, proua Lambert. oleme, on, olen kuulnud samu, samu lugusid selle kohta, mida inimestele Liibüas öeldakse ja mida nad siis avastavad tagasipöördumisel. ja tõesti, me, ma olen palunud ka selgitusi selle kohta. proua Sippel Teil on õigus. ja ka proua Intveldil. meil on kaks varianti, kas ränn oht või võimalus. ränne ei kao kuhugi. seepärast on äh, meie kohustus näha seda pigem kui võimalust ja teha koostööd partneritega selleks, et hallata seda tõhusalt. see kaasab nii arenguabi, see kaasab äh, välisinvesteeringute kava, õig- ja legaalseid lahendusi ümberasustamiseks ja peame järjest rohkem korraldama majanduslikku rändevõimalusi nendele, kes tahavad parandada oma elustandardit. ja kas kaubanduskokkulepped on õiged, peame mõtlema, siiamaani oleme ka stiimuleid andnud ning oleme teinud ka edusamme põllumajanduspoliitikas viimastel aastatel, kuid äh, need on küsimused, ma tean, millega tegeldakse Arengukomisjonis, ma tean, ja ma olen täiesti nõus poliitilise sõnumiga teie küsimuse taga, ehk et meil on vaja terviklähenemist ja me peame tegema koostööd Aafrika riikide kui partneritega. proua Intveldi küsimus, et mida me teeme selleks, et rakendada ol olemasolevaid reegleid. üks, millest ajakirjanduses väga palju pole räägitud, on see, et päeval, mil me vastu võtsime teatise alg- äh,, Poola, Tšehhi Vabariik ja Ungari äh, toodi kohtu ette selleks, et nad ei täida oma kohustusi ümberpaigutamise osas, aga ka Ungari puhul rikkumismenetluse kontekstis nende varjupaigasüsteemi ja transiitsooni osas, sest selgelt see ei ole vastavuses ühenduse akiiga nende kohu- ja meie kohustus lepingute valvurina on, on osutada sellele, kui lepinguid ei täideta. meil on äh, menetlused, äh, meil on muresid teiste liikmesriikidega. me võtame seda väga tõsiselt see, et äh, Dublini kokkulepet ei ole, see ei tähenda, et me tänaseid reegleid täitma ei peaks, vastupidi. Kreeka saarte osas tähelepanelikult suhtume sellesse, teeme tihedat koostööd Kreeka ametivõimudega, viimastel kuudel oleme palju tööd teinud, oleme andnud väga olulist finantstoet, üks koma kolm miljardit eurot Kreeka ametivõimudele ja teeme kõik, mis võimalik, praktiline näide, oleme inimesi saartelt ära viinud laagritest. talvel hotellid ei ole täis. üks, mida tuleb kiiresti teha, Kreeka peab ka inimesi selgelt Türki tagasi saatma, kui nende varjupaigataotlustest on keeldutud ja see oleks suureks kergenduseks Kreeka saartele. ja esimehe küsimus, mis puudutas siis viimast teemat, sinine kaart ja optimism. ma arvan, et minu optimism tuleneb pigem sellest, et liikmesriikides väga kõrgel tasandil on mõistetud, et kui meil puudub ühine varjupaigasüsteem, siis ei ole jätkusuutlik, meil on vaja kokkulepet ja see loodetavasti toob kaasa teatud liikumise, mis vii, toob endaga ka, mis viib edasi ka sinist kaarti. aga liikmesriigid on ka mõistnud, et me tõesti tahame rohkem Euroopat nendes valdkondades, sest ilma selle mõistmiseta saab olla väga raske kokkulepet saavutada. on õige öelda, et see peaks tooma kaasa suurema harmoneerimise, suurema ühtsuse, suurema väärtus Euroopa tasandil. ja nüüd ümberpaigutamine lõpetuseks, arvud on madalad, see on õige, aga aga oleme siiski näinud edukat rakendamist nende inimeste poolt, kes on, kellel on õigus ümberpaigutamisele see seitsmekümne viie protsendi künnise fännmäärit ei ole, see tuleb äh, korrigeerida. Kreeka ja Itaalia endiselt vajavad täna solidaarsust ja eesliini riigid, kes on tohutu töö ära teinud kahekümne kaheksa liikmesriigi hüvanguks, nad peavad teadma, et kriisi puhul on toetus olemas ja see antakse automaatselt. vabandan, et nii pikalt rääkisin. ning äh, teie kolleeg äh, lahkelt otsustas mitte kõneleda, sest me oleme kõvasti oma ajakavast maast ning meil on veel külalisi, kes soovivad varsti sõna võtta, nii et isa Padžo, kui te nüüd äh, oleks nii kena ja tuleks siia ette. nii et äh, suur aitäh, et te tulite siia, nii et äh, meie jaoks oli see väga oluline. kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaks vabandada ka külaliste eest, et see päevakorrapunkt edasi lükkus nii et ma loodan, et kõik kolleegid saavad siia jääda. annan sõna nüüd külalistele. see puudutab äh, siis, äh, kuidas äh, ähm, suhtestuda pagulaste ja sisserändajatega, nagu te teate, meie komisjoni vahel ja Püha Tooli vahel on tihedad sidemed novembris esitas pühatool esimese avalduse Euroopa Parlamendile ning ning kuulame nüüd nende seisukohti pagulasküsimustes ning äh, isa Fabio Baggio tegeleb äh, Püha Tooli juures äh, rändajate pagulaste küsimustega ja palun nüüd Edi Sabadži sõna võtaks, et ta räägiks kahekümnest tegevuspunktist. ja vabandust veel kord hilise alguse pärast. südamlik tere tulemast teile. ja kindlasti esitatakse teile pärast ka küsimusi, palun ma tahaksin alustada kõigepealt äh, tänusõnadega lahke kutse eest, väga hea meelega võtsin vastu kutse äh, rääkida kahekümnest tegevuspunktist, äh, mille oleme välja töötanud, et panustada praeguse kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta ühe suurema väljakutsega. ma valmistasin ette ka mõningad diapositiivid, mida võite näha Humanum Progressionem eh, on paavsti eh, Franciscuse poolt koostatud dokument, mis tegeleb eh, pagulase rände küsimustega ning meie eesmärgiks on välja töötada meetmed, mis aitaks humaanselt vastata praegustele väljakutsetele, mille põhjustajaks on konfliktid, looduskatastroofid ning tuleks tähelepanu ka muudele aspektidele immigratsiooni küsimuse juures. sellega seejuures välja loodi uus pagulasküsimustega tegelev osakond äh, Vatikanis ning äh, sellega küsimuse vastu tegele-, selle küsimusega tegeleb otseselt ka paavst ise. tegeleme pagulasküsimustega kogu maailmas ning et tegeleme kiriku võimalustega nende inimeste kannatusi leevendada, seda eh, Püha Isa juhtiva käe all. me üritame tõhusalt ja veenvalt tegeleda. järgmine slaid. me üritame äh, selle tegevusega näidata, milline on äh, kiriku eesmärk aidata kõiki ähm, issanda, kogu issanda rahvast äh, nende kannatuste leevendamisel ning eesmärgiks on toetada kirikute tegevust kohalikul tasandil ja rahvusvahelisel tasandil, toetada pagulusi, kus nad ka ei viibiks Eh, ka aidata inimesi, kes on sunnitud olnud kodudest lahti, lahkuma. sellega seoses oleme aidanud ja toetanud, eh, jaganud erilist eh, abi neile, kes on humanitaarkriisi ohvrid. praegusel hetkel oleme tunnistajaks tuhandete inimeste lahkumisel oma kodumaadelt, kui seegi tunne, seega tunneb, et meid on kutsutud solidaarselt olema nende inimestega ning ka rahvusvahelise kogukonnaga samas kui tuhanded inimesed on sunnitud olnud kodudest lahkuma, oma peredest lahkuma, sest, sest tagakiusamise, vägivalla vä,, vaesuse ja muudel põhjusel peab tunnistama ka, et tegemist on naturaalse inimliku reaktsiooniga kriisidele ning see näitab, et inimesel on kaasasündinud soov äh, olla õnnelik ning äh, nautida paremat elu ning äh, selles äh, olukorras, võttes äh, arvesse praegust olukorda, tekitab see väga erinevaid suhtumisi. me peaksime üritama leida ühiseid vastuseid ja mis oleks tõhusaid ja kirik soovib selleks teha koostööd rahvusvahelise kogukonnaga, et välja töötada tõhusad meetmed, et garanteerida kõigi inimesi nende õiguste kaitsel nii äh, sundpagulaste puhul, äh, majanduspagulaste kui teiste puhul. Äh, ÜRO tegevus selleks, et uus globaalne kokkulepe sõlmida, on suurepärane võimalus, et välja töötada ühine reaktsioon rahvusvahelise koostöö tegemiseks ning vastutuse võtmiseks. kirik on korduvalt väljendanud soovi eh, osaleda selliste eh, oluliste teemade arutamisel globaalse kokkuleppe sõlmides, sõlmimisel. me eh, soovime panustada eelkõige pagulas- ja rändeküsimustesse. meie poole on pöördunud paljude piiskopkondade esindajad ning üheskoos oleme välja töötanud kakskümmend tegevuspunkti, mida toetas ka Püha Isa need eh, on heade tavade eh, eh, toetudes koostatud. me ei, ei ürita mõjutada kuidagi asüülipoliitikat kiriku poolt, kuid me esitame siiski praktilisi ettepanekuid valdkondades, mille osas me ise ei saa võib-olla muuta, kuid saame seda, anda oma panuse dialoogi pidamisel valitsustega ning eh, kõik koos, kõik need punktid peaksid koostama ehm, ehm, ehm, lahendusi ning eh, iga eh, tegusõna kutsub üles tegevusele ja peaksime et mm, peaksime äh, liikuma ühise eesmärgi suunas, milleks on ühise kodu loomine kõigi jaoks. Äh, meil on vaja seega koostada käitumissuunis kõigile poliitikutele, et kõik tegeleks selleks, et inimeste olukorda parandada. Äh, seda võib öelda ka sisepagulaste kohta, sest tegemist on väga haavatavas olukorras olevate inimestega kõige keerulisem on alati eh, tegeleda nii-öelda segavoogudega eh, tihtipeale eh, samas isegi kui inimeste identiteet pole sama, nende vajadused sarnased, seega oleks vaja teha võimalikult harmoonilisi ettepanekuid, muuhulgas oleks vaja kokku, globaalse kokkuleppe puhul üritada tõesti leida konkreetseid lahendusi, leida inimeste eludele äh, ning hindamismehhanism tuleks samuti luua tulemuste hindamiseks. me äh, välja pakutud kakskümmend punkti äh, võtavad äh, aluseks globaalse kokkuleppe sõlmimisel ja seda juba kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Francesco välja töötanud põhim-, Franciscus on välja töötanud põhimõtted, mis peaks kasutusele tulema rahvusvahelise kogukonna poolt ja läheksin nüüd detailselt tutvutada, tutvustada neid tegevus, Eh, ettepanekuid, eh, mis paljuski sarnanevad Euroopa Liidu ettepanekutega globaalsel tasandil tegevuseks. ma eh, tahaksin öelda, et see dokument on juba koostatud ja edastatud ning et annan igaühele võimaluse isiklikult selle dokumendiga kutsuda. kõigepealt suurendada legaalseid võimaluste, saabumise võimalusi kõigi pagulaste jaoks. migratsioon peaks olema vaba ja vabatahtlik ning selleks peab võimalusi andma kõigi eh, huvitatud riikide seadusandlused. meil teiseks ei tohi välja jätta, ei tohi lubada eh, suvaliste rühmituste, pagulaste gruppide väljasaatmist alati eh, eh, tuleks, eriti tuleks hoiduda sellest mitteturvaliste riikide eh, puhul eh, tuleks alati garanteerida turvalisus igale inimesele, ei tuleks lihtsalt summaarselt äh, Äh, mingisuguseid otsuseid täide viia. samuti tuleks luua võimalused äh, turvalise ja reaalse immigratsiooni tagamiseks. Äh, meil on vaja seega töötajate ja, ja üliõpilaste jaoks viisasid, meil on vaja humanitaarkoridore ning meil on vaja ka ümberpaigutusvõimalusi pagulaste edasisaatmiseks, perekondade ühendamiseks. meil on äh, vaja ka äh, toetada inimesi, kes soovivad pagada, pageda äh, konfliktidest ja riikide, konfliktiriikidest. kolmandaks tuleb toetada riigi, kes tegelevad, muretsevad riigi turvalisuse pärast, et võetakse arvesse ka inimeste eh, turvalisus, kes nende territooriumidele jõuavad, seda on võimalik teha eh, näiteks piirivalvetöötajate piisava koolituse läbi, eh, samuti tuleb garanteerida kaitse neile, kes põgenevad vägivalla ja sõdade eest ning tuleks leida lahendusi, teisi lahendusi kui kinnipidamine riigi territooriumil teine punkt, kaitsta inimeste väärikust. elu kirik rõhutab, et lähenemine peab olema holistiline ja integreeritud kogu pagulasküsimusele. keskmesse tuleb paigutada inimene äh, ja respekteerides tema väär, väärikust ja tema õiguseid äh, ja äh, inimese vastuvõtt ei tohiks sõltuda sellest, äh, kuhu, äh, millisesse riiki inimene jõuab. kirik sooviks öelda seda, et kõik riigid, vastuvõtjariigid peavad suutma pagulasi karta ja neile tuleks anda ka vajalikud dokumendid, samuti tuleks luua ministri, ministeeriumites osakond, mis tegeleb diasporaa küsimustega. viiendaks vastuvõtja riigi küsimus, eesmärgiks peab olema kaitsta pagulasi, eh, tuleb ära hoida inimkaubitsemine ja eh, orjatöö. Eh, seega see eelkõige on vaja garanteerida kõigile dokumentide edastamine, samuti tuleb ja samuti tuleb garanteerida, et pagulastele ei laieneks mingisugused negatiivsed sanktsioonid selle eest, et nad on territooriumi, riigi territooriumile jõudnud samuti tuleb garanteerida miinimumsissetulek, mida makstakse korra eh, kuus. Eh, kõigil pagulastel peab olema võimalus kasutada oma eh, pädevusi võimalikult hästi ning see garanteerida tuleb ka liikumisvabaduse, töötamisõiguses, tööõiguse saavutamine, samuti tuleks kas õigus kasutada telekommunikatsioonivahendeid eh, ja sotsiaalseid õigusi, need oleks levinud, levend-, laiendada ka neile, kes soovivad kodumaale tagasi pöörduda. me tuleb, peame kaitsma saatjateta alaealisi, et nad saaks ühineda oma perekondadega vastavalt eh, rahvusvahelisele rahvuse õiguste konventsioonile meil on vaja üritada välja töötada ka alternatiivsetele, eh, alternatiivseid lahendusi alaealistele, eh, eh, kes on illegaalselt riiki jõudnud. oleks vaja luua vastuvõtukeskusi peredele ja vast- ja saatjate alaealistele peame aluseks võtma oma tegevusele alaeal-, laste õiguste konventsiooni. see tähendab seda, et alaealiste eest tuleb hoolt kanda, kuni nad saavad täisealiseks, tuleb toetada nende õppimisvõimalusi. üheksas, riigid peavad garanteerima äh, vastuvõtutingimused kõigile alaealistele äh, pagulastele mitte, tuleb garanteerida nende võimalus äh, algharidus ja keskharidus saada ning samuti tuleb luua võrdsed standardid kõigile kodanikele. kümnendaks eh, tuleb garanteerida eh, sotsiaalsed õigused, eh, õiguse tervishoiule ja põhi mm, tervishoiule ja, ja ravile ning samuti peaks olema õigus ülekantavatele sotsiaalsetele õigustele, juhul kui riik, pagulane riiki vahetab. samuti Äh, peaks garanteerima kodakondsusõiguse kõigile lastele sünni hetkel, võttes arvesse äh, la, la, äh, la, laste õiguste konventsiooni. garanteerida tuleks kõigi pagulaste õigust õpikutele ja arengule ning tuleb garanteerida nende inimeste integreerumine kohalikesse kogukondadesse ning tuleb ka nende, garanteerida nende eh, kaasamine riiklikusse arengusse. Eh, ja et garanteerida eh, tuleb, garanteerida tuleb nende inimeste ligipääs haridusasutustele, instituutidele no, ning hi-, erinevate hindamise konvalideerimisprotsesside abil tuleb ka nende olemasolevad dokumendid Äh, tuleb neid äh, tunnustada. Äh, samuti tuleb kaasata kod-, nende inimeste vabadus liikuda, neile tuleb garanteerida õigus tööle ja tuleb neile tutvustada kohalikke tavasid ning kombeid. samuti tuleb toetada, et liik-, et riigid austaks riikile perekondade koosolemisõigust, nende ähm, äh, perekondade väärikust, tuleb anda võimal-, majanduslikud võimalused, anda võimaluse, et perekonnad saaks tööd teha, äh, kaitst-, to-, toetada oleks võimalust perekonnad ühendada ning äh, tuleb Eh, garanteerida tuleb, et eh, ka seda, et alaealised, kes soovivad tööd teha, ei saaks seda teha turvalistel tingimustel. Eh, pagulased on haavatavad inimesed ja neid tuleb samamoodi kohelda kui riigi kodanikke, kes on haavatavas olukorras. tuleb toetada äh, Äh, äh, saatjata alaealiste kaasamine har äh, eri haridusprogrammidesse, mis on ette nähtud ka riigi kodanikele. samuti tuleb suurendada rahvusvahelist arengukoostööd ning toetada riike, kuhu saabuvad suurel hulgal pagulasi, et kõik riigid Eh, kõikides riikides võetaks võrdsetel, võrdsel tasandil pagulasi vastu, meil on vaja selleks eh, eh, olemas adekvaatset taristut nii haridus kui tervishoiu valdkonnas, on vaja toetusprogramme to,, tuleb neid kohelda samamoodi kui kohalikke peresid, kes on sarnases olukorras. me, tuleb garanteerida usuvabadus, ja e, see puudutab kõiki pagulasi, e, sõltumata sellest, e, milline on nende pagulasstaatus. nelja- ja tuleb kaasata kohalik kodu, kogukonnad pagulaste vastuvõtmisesse. me ei, see on suurepärane võimalus et äh, kasvada see kõigile jaoks, nii kohalike kui välismaalaste jaoks, erinevate kultuuride kohtumine on suurepärane võimalus kaasata ja rikastada kogu kogukonda, ühiskonda, soovime samuti rõhutada seda, number kaheksateist, et tuleb toetada riike ja üles kutsuda riike, et äh, tuleb austada äh, teiste kultuuri ja päritolu, see Äh, ka tuleb anda riigi kodakondsus võimalikult kiiresti pagulastele, kes seda soovivad, toetada nende keeleõpinguid äh, ning äh, samuti tuleb garanteerida paremaid võimalusi perede, perede ühendamiseks ning et aidata kodakondsust saada neil, kes on riigis kaua aega elanud riigid peaksid toetama positiivse narratiivi kasutusele võtmiseks eh, pagulaste kohta, finantseerides eh, kultuuride vaheliste kokkupuutepunktide loomised eh, ning tuleb garanteerida ka seda, et, et reklaamid oleks võimalik, et oleks võimalik näiteks tekst, dokumente tõlkida ka keeltesse, mida pagulastest enamus räägib kui inimesed humanitaarkriisi tõttu lahkuvad, eh, tuleb eh, välja töötada evakuatsiooniprogrammid ning eh, tuleb võimaluse korral mõelda ka selle peale, kuidas neid taasintegreerida nende päritoluriiki, selleks on vaja taristuid tagasi võtvas riigis, samuti äh, Eh, tuleb ehm, mõelda selle peale, kuidas kohendada neid inimesi sel ajal, kui nad viibivad välismaal ning eh, kuidas kasutada nende oskusi ja ameteid, mida nad on välismaal ära õppinud nende päritolus riigis ja kuidas sulandada neid päritoluriigi tööturule. Eh, ma, te näete nüüd isegi, kuidas, kui kiiresti see kõik läheb, nii et lähme nüüd muudkui edasi Need eh, kahekümne eh, punkti tekst eh, on välja töötatud erinevatele kogemustele toetustes erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides ning see tekst erinevates keeltes on esitatud ka teie komisjoni sekretariaadile. samuti on sinna lisatud ka minu ettekande tekst, see on viimane slaid, aitäh teile. Äh, mul on väga kahju, et te pidite niimoodi kiirustama ja olite väga teadlik, et teil on vähe aega, aga no, oleme väga tänulikud. Äh, mina ka äh, kiirutasin teid sissejuhatuses ja tahtsin lihtsalt äh, nüüd kolleegidele selgitada, et et selle asja panime et Pühatool tuli selle algatusega välja siis, kui alles see teema hakkas tõusma ja te nüüd tegelete selle teemaga, et ja Püha Tool äh, sekkus siis poliitikaliselt sellesse teemasse ja isa Fernandes, kes on siin Euroopa Liidu apostellik nuntsiatuur, nuntsiatuuri esindaja, äh, Ähm, on siin samuti esindatud ja äh, need kakskümmend punkti on kooskõlas sellega, mida meie teeme, et see ei ole nii, et äh, teie siin oleksite kuskilt järsku tulnud, äh, katoliku kirik samuti osutab väga palju teenuseid pagulastele paljudes liikmesriikides, tahtsin neid asju mainida. ja nüüd annaks sõna kolleegidele, kes saavad võib-olla, tahavad võib-olla üht-teist omalt poolt öelda või küsimusi esitada. proua Kienge, palun. Eh, suur aitäh, Claude. ma tahtsin esitada küsimusi ka selleks, et rõhutada, kui, millised sarnased sused on teie poolt esitatud dokumendi vahele ja meiepoolsete ettepanekute vahele tegemist on poliitilise ettepanekuga ning äh, kindlasti peaks selle kaasama ka meie äh, töösse. tahaksin öelda seda, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kui asjad hakkasid muutuma seoses äh, paavst Franciscuse tegevusega, tema, kui ta külastas Lampeduusat, esita-, heitis ta lillekimbu merre, meenutamaks, et tegemist on inimestega, Eh, enne seda räägiti lihtsalt illegaalidest, nagu nad oleksid, eh, nagu nad oleksid vaimud. nii et kõik hakkas muutma pärast, muutuma pärast tema eh, tegevuse algust. kui tema ametisse astus ning tema isik mõjutas palju ka poliitilisi valikuid, ka näiteks puudutas see merepäästet, sest Itaalias võeti pärast sõda vastu projekt Mare Nostrum, mis on üks suuremaid ja olulisemaid humanitaarprojekte, mis on päästnud üle saja viiekümne tuhande inimese ära e, ning e, võeti arvesse mitmesuguseid punkte, mis e, olid, mis mõjutasid ka meie resolutsiooni Euroopa Parlamendis, et luua Vahemere poliitika holistilise väljatöötamise, mina olen väga rahul, sest ma näen, et siin on mitmesuguseid punkte, mis võtab arvesse mitte ainult katoliku kiriku põhimõtteid, vaid esindab ka konkreetseid lahendusi rahvusvahelisele kogukonnale, mis peaks aitama eh, inimõiguste kaitset. minu, tegemist on väga kaasaegse ja aruka eh, dokumendina võtab, saadab arvesse ka inimväärikuse kaitse ning veel mõningad eripunktid, neli lõiget, mis, mida te rõhutasite, mis on praktiliselt puudutab, mis puudutavad praktilisi küsimusi vastuvõtte ehk siis vastu võtta, ehm, toetada, aidata integreerida, siin on oluline aspekt ka julgeoleku küsimused. seni on ju riiklik julgeolek olulisemaks peetud seda julgeolekut kui inimelusid ning te rääkisite taga diasporaast. tihtipeale on paljud selliseid riike, kus Euroopa Parlamendis näiteks me seda sõna väliskogukonnad ei kasuta Eh, ning nende rolli pole tunnustatud ning mul on seega hea eh, selle eest, eh, meil selle üle, et selline punkt siin olemas on ning kodanikkondsuse küsimused. siin on veel väga palju ära teha, alates minu kodumaast Itaaliast, aga paljudest teistest riikidest ka peame tunnistama, et kodakondsusõigus peab olema kõigil kodanikel, kes sünnivad Euroopa Liidus, et me kõik saaks koos tegutseda ning peame selles osas äh, tegu, tegelema kodakondsusküsimustega äh, ning äh, oluline on ka see, kuidas katoliku kirik punktis seitseteist ütlete, et tuleb garanteerida usuvabadus, võttes arvesse ka erinevaid ameteid ja anda võimalus oma usutavasid järgida kõigi pagulaste jaoks, sõltumata sellest, milline usu, milline on nende pagulase staatus. Te ei öelnud katoliku kirik, vaid rääkisite usuvabadusest, arvan, et see on väga oluline praegusel hetkel, et minna edasi dialoogi suunas. et tuhat tänu teile e, selle dokumendi eest. aitäh, Cecil. Barbara Spinelli, palun ma sooviksin tänada eh, Isabadžot selle tegevuskava eest. tahaksin tänada ka Püha Isa, kes selle eh, inspiratsiooniks oli. siin on oluliselt mitmed eh, punktid, mil räägitakse äh, pagulastest äh, äh, ius sooli küsimuses, sotsiaalne integratsioon, perede ühendamine äh, pikemas perspektiivis, tugev kriitika turvaliste riikide nimekirja kohta ning samuti legaalse staatuse andmine pagulastele mul on mõningaid äh, küsimusi spetsiifilistes küsimustes. kõigepealt esimene küsimus puudutab äh, üleskutset äh, kiriku kogukondadele, et esitataks need plaanid erinevatele valitsustele ja eriti just vastutavatele ministritele mis äh, äh, nüüd, äh, aga mis saab, saab riikidest, mis on väga tõrksad pagulusküsimuste osas, näiteks Ungari ja Poola, milline on nende kirikukogukondade reaktsioon? ning teine küsimus puudutab seadust ja seadus, suhet seadustega, siin on öeldud, et pagulus, äh, immigratsioon peab olema reguleeritud protsess ning võt-, mis võtab aluseks äh, iga riigi õigussüsteemi, kuid äh, mind huvitab siin see, et väga vähe viidatakse rahvusvahelisele õigusele, rahvusvahelistele konventsioonidele ehk eh, siis äh, siin eh, on, siin ei ole viidatud seadusele, mis on fundamentaalse tähtsusega, mis ei puuduta ainult põgenemist diktatuuride ja sõdade eest, vaid see on õigus, õigus jätta ükskõik milline riik oma kodumaa nagu seda on kirjutatud rahvusvahelises inimõiguste deklaratsioonis. see ei, siin ei räägita eh, lihtsalt sõjast, vaid sellest, et igal inimesel on oma õigus oma kodumaalt lahkuda. ning viimane punkt siin on räägitud ka inimese julgeoleku äh, või turvalisuse väärtusest, kas siin on vaja mingisugust, äh, kas siin on õige tasakaal äh, inimese julgeoleku vahel, võttes arvesse inimese turvalisust ning riigi julgeoleku õigust õigustest julgeolekule, see on väga libe tee ning äh, minu meelest äh, tuleks toetuda rohkem rahvusvahelisele õigusele, sest äh, see on selles osas väga palju tasakaalustatum ja ei tohi ühte küsimust teisele eelistada. aitäh, Barbara lugupeetud kolleegid, pärast äh, seda päevakorrapunkti on meil ka kinnine koosolek ühes mm, väga olulises küsimuses, nii et äh, annan nüüd veel kahele kõnelejale sõna, proua Intvelt ja proua Sippel, kas te olete nõus sellega? Äh, Sofi, palun. aitäh, üritan võimalikult lühidalt rääkida. ka mina sooviks tänada härra Paciot tema sõnavõtu eest. ma ei kiida äh, väga tihti katoliku kirikut, nagu siin ruumis viibijad teavad, aga siin ma küll tahaksin rõhutada ähm, kiriku ja paavsti seisukohti ja töö tõhusust ja paljud asjad nendes äh, kahekümnes punktis on äh, identsed või väga sarnased Euroopa Parlamendi seisukohtadele ja minu enda liberaalse partei seisukohtadele, minu enda seisukohtadele, nii et äh, väärtused ei ole ühe mm, fraktsiooni äh, asi, vaid me kohati tõesti jagame neid kõik, nii et ma väga toetan seda ja ma loodan, et meie ühised jõupingutused äh, võimaldavad meil ka üht-teist saavutada. üks suurematest tõketest nende kahekümne mm, mm, punkti ellurakendamisel on poliitika ja poliitikud ja osa poliitikutest, kes väga segavad tulemuste saavutamist, on äh, poliitikud, kes on ühtlasi ka katoliiklased ja kristlikud demokraadid ja osa neist osa neist on äh, humaanse ähm, pagulaspoliitika kõige suuremad vastustajad äh, Austria, Ungari, Poola, Äh, Baieri kristlikud demokraadid, aga ka kristlikud demokraadid teistes riikides on selle vastu. ja sooviks küsida, et mida te teete selleks, et äh, mõjutada neid äh, poliitilisi juhte, sest loomulikult nemad soovivad hääli saada paremäärmuslastelt ja õhutavad ksenofoobiat ähm, enne valimisi mul on siiski nõu-, õigus oma arvamusele, ütleb kõneleja. ja see nüüd ei ole edasi seotud äh, selle kahekümne punktise tegevuskavaga, aga see näitab, et milliseks on äh, kristlike demokraatide juhtimisel äh, meelsus muutunud. esimene beebi, kes sündis esimesel jaanuaril sellel aastal Viinis, Aisel, sündis moslemitest vanematele ja äh, tema sündi ei saatnud mitte ainult õnnitlused, vaid ka rassistlik vihakõne ähm, vastsündinud tüdruku vastu ja paavst astus selle vastu välja, ma arvan, et see oli õige asi, aga ta peaks äh, kasutama oma võimu ka selleks, et tuletada mõningatele poliitilistele liidritele ja mitte ainult kristlikele demokraatidele meelde neid väärtusi, mida nad on lubanud kaitsta. see on ainus võimalus, kuidas saavutada neid kahtekümmet punkti teie tegevuskavas, mida ma täielikult toetan. aitäh ja lõpetuseks Birgit, palun. aitäh, esimees. saan isegi lühemalt rääkida Sofi rääkis ühest asjast, mida tahtsin samuti tõstatada et mõned väga katoliiklikud äh, riigid äh, piirkonnas on igasuguse solidaarsuse vastu. meenutaksin kahte. Ungaris on registreeritud äh, ähm, kolm koma kaheksa miljonit katoliiklast, poliit-, Poolas on üheksakümnest inimesest katoliiklased ja see ei ole lihtsalt, et nad ei sooviks pagulasi, vaid nad eitavad igasugust vastutust Euroopa ümberpaigutamise suhtes, nad ei osale ümberasustamisel ja tingimused pagulaslaagrites on täiesti kohutavad, nad ei Nad ei äh, austa inimõigusi, nad soovivad veelgi kõrgemaid ja pikemaid tarasid ehitada, sest nad ei soovi ühtegi pagulast. ja mm, meil on ühine äh, seisukoht, kui ma kohtun katoliku kiriku esindajatega, siis äh, me märkame, et meie seisukohad on äh, sarnased, aga minu küsimus on, et mida te teete, mida te teha saate selleks, et äh, muuta suhtumist nend-, selles piirkonnas ja nendes riikides, mida te saate teha koostöös äh, nende riikide kogudustega. kas äh, te saate ja tahate midagi teha selleks, et toetada neid kogudusi, kes äh, on olemas äh, näiteks Poolas, kes soovivad ähm, toetada ja lõimida pagulasi, aga kellel ei ole mm, selleks vahendeid? kas te tahate midagi teha selles osas, kas teil kas te teete midagi selles osas, kas äh, te arvate, et äh, me saaksime ühiselt midagi teha selleks, et äh, edusamme teha selles küsimuses, aitäh! esimees, see on väga hea küsimus, ma tean arutelust isa Baggioga, et on praktilisi asju, mida ta teeb, nii et palun äkki te saaksite vastata sellele küsimusele? aitäh nende küsimuste eest. mõningatele küsimustele vastan itaalia keelest ja mõningatele inglise keeles. tänan äh, proua Kienget. Äh, selge on see, et äh, väärtuste osas on kattuvusi. proua Spinelli, ka mina märkasin seda, et on väga selgeid vajadusi ja ka turvaliste päritoluriikide nimekiri tuleb läbi vaadata, tuleb vaadata ähm, nende riikide tingimusi ja see üleskutse, et need ka,, äh, need kakskümmend punkti tuleks edastada piiskopidele, piiskopide konverentsile, meil on vaja leida äh, ka valitsuste esindajaid, kes äh, vastutavad nende üleilmsete kokkulepete eest selleks, et anda panna alust äh, dialoogile, meie oleme valmis äh, piiskopite konverentside esindajat äh, toetama selles, tulemused on positiivsed olnud, meil on olnud umbes nelikümmend otsest kohtumist, kus piiskopide konverentside esindajad ja valitsused on üritanud teatavaid asju edendada, näiteks ka Porto Vallarta ürituse puhul me üritame ka neid teemasid edasi arendada. ja nüüd seos äh, äh, rahvusvahelise õigusega ja konventsioonidega, me ei taha neile otseselt viidata kahekümne meetme puhul, ma rääkisin sellest seoses äh, laste õigustega, et seda on üksnes mainitud, aga ametlikult on see ka mm, siin ära toodud ähm, ILO ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja ÜRO konventsioonid on olulised ähm, näiteks ka ksenofoobia vastane ähm, tegevus, ähm, see ei ole seotud mitte üksnes äh, rändepoliitikaga, vaid ka muude küsimustega. kui mina, ma tihti räägin sellest oma õpilastele äh, oma õi-, õigusteadustundides, et alati kõigil on õigus lahkuda oma kodumaalt, kuid ei ole automaatselt õigust minna teise riiki. ning seega oleks vaja äh, rääkida sellest, äh, kui suurel määral äh, näiteks pereühendamisõigus annab õiguse valida sobivat riiki ning Äh, siin on nüüd tegemist kaasvastutusküsimusega, mida rõhutab eriti paavst Francis, kus äh, kõik äh, inimesed siin maal peaksid tundma ennast ühise perena. küsimus on selles, kuidas me saaksime tegutseda, võttes arvesse, et praegune asümmeetriline olukord on selge, et selge on see, et vastuvõtt ei ole kõigis riigis ühesugune. mis puudutab vastuolu inimeste julgeoleku ja riikide julgeoleku vahel, siis selles osas äh, äh, on äh, palju, sellega on palju küsimusi seotud, aga, aga äh, tuleb öelda, et riik ei ole selle, riik ei ole inim-, inimesed ei ole riigi jaoks, vaid riik on inimeste jaoks ning seega äh, ükski riik ei saa äh, kõrvale vaadata oma kodanikest ja inimestest ning äh, Äh, riik äh, on olemas noh, sellepärast, et ta on erinevate inimeste riik äh, ning ilma inimesteta ei ole, saa ka riik eksisteerida. meie ütleme dokumendis, et üks julgeolek peab tasakaalustama teist ning Püha Isa avaldab neljateistkümnendal jaanuaril selleteemalise dokumendi, kus ta ütleb, et et eh, riigi julgeolekut ei tohi eespoole asetada eh, inimese julgeolekust ning ma eh, oh, oh, võtan. ja nüüd, kui me räägime kogudustest, siis neil on Ehm, me kõik saame aru, et on erinevad ülesanded äh, ühiskonnas, mõned on äh, poliitikud, äh, mõned töölised, mõned hingekorjased ja tõesti tuhanded tegelevad sellega, et võtta vastu mm, ja kaitsta pagulasi ja rändajaid ja neid lõimida. see on ilmne nii Euroopas kui mujal maailmas, et äh, katoliku kirik on läbi aastate väga püsivalt selle teemaga tegelenud, me üritame teha kõike, mis võimalik, meil on tuhandeid inimesi, kes võtavad vastu miljoneid inimesi ja me investeerime tõesti väga palju raha sellesse töösse, mida me teeme tänu kõigile heategijatele, me tõesti usume katoliku kiriku töösse ja meil on väga hea meel, et me oleme leidnud väga palju häid partnereid ähm, kirikutes, kogudustes, ka teistes äh, usukogukondades, kellega me ühiselt seda tööd teeme ja meil on väga hea meel, et meil on selline uskude vaheline, religioonide vaheline dialoog, millest proua Kinge rääkis igal inimesel on õigus oma arvamusele ja selleks, et inimest panna arvamust muutma, on vaja põhjendusi tuua ja paavst ähm, on väga avameelselt rääkinud meie põhimõtetest, on sellel aastal äh, sellest palju rääkinud, äh, räägib ka kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal meie põhimõtetest ja mida me nõuame äh, katoliiklikelt kogudustelt äh, ja ka poliitikutelt. nii et äh, tõesti, me üritame jõuda konsensusele äh, selles küsimuses äh, ja to, üritame panna oma põhimõtteid konteksti, see on väga raske olukord, kui meil on mingisugune spetsiifiline olukord, me peame tegelema inimeste ähm, hirmudega, hirmud on tõelised, ehkki võib-olla hirmude põhjused ei ole tõelised äh, ja me peame nendega tegelema me üritame teha kõike, mis suudame kõigis riikides, ma saaksin mainida paljusid häid asju, mida on tehtud kõigis Euroopa riikides, mitte ainult mõningates Euroopa riikides. ma saan tuhandeid pa parimaid tavasid näiteks tuua ja me peame kontekstis nägema ka seda hirmu ja hirmust ülesaamist, mis on asi, mida me saaksime ühiselt teha. ja enne rääkisin sellest, et äh, narratiivi muutmine on asi, mida me peame tegema ühiselt. ei ole võimalik äh, iga päev äh, lugeda negatiivseid uudiseid pagulaste ja rändajate kohta ja see negatiivne narratiiv suurendab inimeste hirme, ei võimalda meil näha võimalusi, mis alati on olemas selle hirmu taga ja me peame mõistma, milline potentsiaal siin on äh, Ähm, milliseid muutusi saab teha, millised võimalused on ka ühiselt kasvada ja me peame vaatama üldiselt äh, inimkonna pilti, et me kas kasvame ühiselt või ei kasva üldse. nii et me peame vaatama suurt pilti ja tahaksin rõhutada, on öelnud Püha Isa, et mina arvan, et äh, Euroopa Liidul on tohutu vastutus selle eest, sellepärast et see on koht, kus kõikvõimalikud õigused ja väärikus, inimõigused ja äh, inimväärikus on sündinud, kus äh, me tahame saavutada seda, et need oleks kõigi jaoks reaalsed ja see ei ole mitte ainult katoliku kiriku missioon, vaid Euroopa Liidu missioon ja sellepärast ol-, me võtsime vastu teie kü-, küllakutse ja me tahame, et meil oleksid äh, tihedamad sidemed, et me teeksime tihedamat koostööd, aitäh küsimuste eest, aitäh. kui teil on äh, ettepanekuid, siis ma jätan oma kontaktandmed siia, palun saatke need meile, andke meile andmeid et, ja jätkakem arutelu. ma tean, et äh, aeg on nüüdseks läbi saanud, nii et seega lõpetan esimees, ma tean, et liikmed soovivad teid tänada, mul on väga hea meel, et meil oli avatud ja avameelne arutelu ja aitäh äh, teie avameelsuse eest, äh, teie vastuste eest. Ähm, ÜRO üldine äh, kokkulepe oli selle Ähm, tegevuse aluseks, meil on kaks äh, koosolekut tulemas, kus me sellega tegeleme veebruaris ja meil on ühine kuulamine koos eelarvekomisjoniga ja arutelus äh, isa Baggioga mainisin ka, et äh, katoliku kirik ja ka teised usukogukonnad väga palju tegelevad sotsiaalküsimuste ja lõimimisega nii et olge teadlikud sellest, kui suurt äh, praktilist rolli nad mängivad enamuses meie liikmesriikides. see ei ole ainult poliitiline küsimus, vaid see on ka väga oluline eelarvet äh, ja lõimimist puudutav küsimus, nii et aitäh, Isabaggio teile ja ootame võimalust tehe, teha teiega head koostööd ka tulevikus ja palun tervitage meie poolt püha isa, aitäh kolleegidele suurepärase arutelu eest ja loodetavasti kohtume teiega varsti jälle. Um, lugupeetud kolleegid ja nüüd algab meil kinnine koosolek. With apologies to um, everyone that was waiting vabandan kõigi eest, kes äh, ootasid seda äh, äh, punkti, tegemist on punktiga, mis puudutab